tere päevast kõigile ka prantsuse keeles ja ka inglise keeles tere päevast kõigile. kallid kolleegid. lugupeetud Rahvusparlamendide ja Euroopa Parlamendi liikmed. tere tulemast Euroopa Parlamendi kohtumisele parla-, liikmesriikide parlamentidega Europol, Eurojust äh, me räägime täna demokraatlikust vastutusest sisejulgeoleku strateegias ja räägime Europoli, Eurojusti ja Frontexi rollist. Äh, tere tulemast sellele kõigile sellele üritusele. ja see ei ole esimene kord, mil me oleme kokku tulnud sel teemal arutama liikmesriikide parlamendid, parlamendide erinevad kojad ja Euroopa Parlament on tulnud kokku siis selleks, et tegeleda asjakohaste küsimustega, mis puudutavad Euroopa vabadusel, turvalisusel ja õiglusel rajaneva ala ülesehitamist, mis tuleneb Lissaboni leppe sätetest juba kaks aastat on eh, Lissaboni lepe jõus olnud ning äh, me tähistame seda. ääretult oluline oli äh, see äh, lepingu jõustumine saavutada. sellega me näitasime, et Euroopa kodanikud on Euroopa protsessi südameks, nad on Euroopa ülesehituse ja Euroopa projekti südameks Nad on meie tegevuse südameks ja seda nii riiklikul tasandil kui ka Euroopa Parlamendi tasandil aga me ei rõhutanud piisavalt seda, kuidas see äh, Lissaboni leppest tulenev institutsionaalne korraldus meie elu keerulisemaks muudab? me äh, ütlesime Lissaboni leppe kohaldamise protsessiga seoses, et Lissaboni lepe tähendab asjade lihtsustamist. et see lihtsustab äh, meie elu, aga see ei ole kogu tõde, see oli osa tõest, aga mitte kogu tõde kogu tõde seisneb selles, et teatud küsimustes äh, on elu ähm, parlamentides ka keerulisemaks muutunud Lissaboni leppe tõttu. Äh, seda nii Euroopa tasandil kui liikmesriikide tasandil, aga sellel kõigel on väga hea põhjus. Äh, see tähendab nüüd seda, et me peame tegema veelgi rohkem koostööd selleks, et tugevdada Euroopa Liidu poliitikaid, selleks, et tegeleda õigluse, turvalisuse ja vabaduse küsimustega ja need on teemad, mis mõjutavad meie kodanike igapäevaelu, äh, inimeste vaba liikumine äh, Euroopa piires, välispiiride kaitse, äh, kodakondsus, kuritegevuse vastane võitlus, justiits- ja politsei koostöö, võitlemaks raskete kuritegude vastu, ohud, mida me jagame inimkaubandus, korruptsioon, relvakaubandus, narkokaubandus, rahapesu, julgeolekustrateegia, mis tegelikult peegeldab endas meie ühiseid eesmärke, näiteks terrorismivastane võitlus inimestel on õigus vabalt liikuda Euroopa Liidus ja nende õigused peavad olema tagatud äh, ja sellest me täna siin ka räägime. see tähendab seda, et me oleme pühendunud äh, koostööle äh, liikmesriikide seadusandjatena, ja see tegevus äh, on tulenev Euroopa Liidu aluslepingu artiklist kaksteist. sellega äh, sätestatakse see, et Euroopa Liit peab toimima äh, ja peab toimima ka õigusel, turvalisusel ja vabadusel rajanev ala Ähm, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel seitsekümmend on siin asjakohane samamoodi. Äh, äh, Europoli ja Eurojusti äh, järelevalve, politsei ja justiitskoostöö ähm, vastavalt artiklitele kaheksakümmend kaheksa ja kaheksakümmend viis Euroopa Liidu toimimise lepingust tuleb ka siinkohal ära märkida. ja seetõttu toimus meil esimene parlamentidevaheline kohtumine ja nüüd on meil siis käimas teine sarnane kohtumine. me tahame teha koostööd. Äh, see protsess sai alguse Euroopa Parlamendi spiikrite konverentsil äh, kahe tuhande kümnendal aastal Stockholmis ja kahe tuhande kümnenda aasta äh, septembris palusid äh, spiikrid äh, Belgia eesistujal vaadata, kas on võimalik äh, korraldada regulaarseid konverentse, ähm, selliseid konverentse, mis ühildaksid liikmesriikide parlamentide komisjonid, mis tegelevad Euroopa küsimustega ja julgeolekut puudutava küsimustega ja muude sarnaste küsimustega. ja seetõttu me siin täna olemegi me tahame kaitsta kodanikke oma koostöö läbi. me tahame kaitsta kodanikke ühtse Euroopa õigluse alusel. meie ees on väljakutse äh, luua äh, mm, äh, seadus äh, seadusi, eh, tegemist on väljakutsega, eh, mis on seotud meie riiklike õigussüsteemidega, riikliku õigusliku korraga. Need õiguslikud süsteemid ja õiguslikud korrad eh, toimivad ja Äh, subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõte on äh, põhimõte, mida tuleb äh, austada, lisaks tuleb austada ka Euroopa Liidu toimimise leppe artiklit kaheksakümmend seitse meie töös. selle kõigega seoses on meie ees väljakutsed ja ülesanded, on mitmeid Euroopa ameteid, mis kogu selle protsessiga on kaasatud, Frontex, CIPOL äh, äh, ning teised äh, asjaomased ametid, nagu näiteks Europol, Eurojust, mida siin ka mainitud juba on, ning lisaks on selle kõigega seotud ka näiteks Schengeni infosüsteem, VIS, Dublini Eurotaksi süsteem ning äh, mehhanismid, äh, mis on ette nähtud Rootsi algatusega, äh, mis peavad tagama informatsiooni vaba ringlemise liikmesriigid töötavad järjest neid ühtseid mehhanisme välja selleks, et me saaksime oma seatud eesmärke ka täita Euroopa Parlamendis hääletasime me viimase nõukogu otsuse osas, mis puudutab äh, Europoli äh, ja Stockholmi äh, programmi põhjal palusime komisjonil kahe tuhande kümnenda aasta septembris tulla välja seadusloomeliste algatustega, mis paneksid paika parlamentaarse kontrolli Europoli ja Eurojusti üle vastavalt Euroopa Liidu toimimise leppe artiklile seitsekümmend eh, ning eh, panna paika ka üleüldse eh, seire vabadusel, turvalisusel ja õiglusel rajaval ala üle. võttes arvesse seda ajakava, mis pandi paika AKI endise kolmanda samba lisabiliseerimiseks, siis nüüd me peame kahjuks tunnistama seda, et me oleme ajast veidi maha jäänud, me peame tegema kõik, mis vaja selleks, et ähm, taas graafikusse jõuda, selleks, et äh, täita oma eesmärgid, selleks, et äh, täita meie kodanike ootused ja lootused, äh, kodanike ootused ja lootused siis, keda me esi-, esindame nii siin Euroopa Parlamendis kui ka liikmesriikide parlamentides Ähm, ja selle eesmärgi saavutamiseks peavad äh, äh, siin Euroopa Parlamendis äh, vastavate teemade raportöörid ja variraportöörid omavahel koostööd tegema ning tegema koostööd ka justiits- ja siseasjade ametitega. see on loogika, mida tuleb kohaldada, see on see suund, mida me oleme järginud ja millest me peame olema teadlikud ja seda kuni selle hetkeni, mil meie töö on lõpetatud Äh, meil on äh, suur au äh, sellepärast, et meil on täna siin kohal nelikümmend kolm esindajat kahekümne viiest riiklikust parlamendist. me täname teid siia tulemast, suur tänu, et te võtsite endale vaevaks siia tulla Ähm, ning teha tööd äh, selles vallas, mis puudutab õiguse turvalisuse ja vabadusel rajanevat ala. mul on hea meel juhatada seda kohtumist äh, koos äh, volinik Malmströmiga, kes vastutab Euroopa Komisjonis siseasjade eest ning siin on ka härra minister Adam Rapatski, kes esindab nõukogu. Ähm, tema on ähm, sisejulgeolekualase operatiivkoostöö alalise komisjoni ähm, äh, esindaja. kõigepealt äh, saab sõna proua äh, Malmström, siis härra Patski ning pärast seda kuuleme ära ka teised äh, kõnelejad, kes võtavad sõna konkreetsetes küsimustes ning siis äh, toimub meil ka avatud arutelu. võttes arvesse selle kohtumise ajakava, siis äh, me oleme jaganud kõneaja nii, et arutelude käigus saavad sõna kõigepealt järjest kaks kohaliku parlamendi esindajat ning siis üks Euroopa Parlamendi esindaja. see on siis meie töömuster Äh, pidage seda silmas äh, ja ka seda, et äh, kõneaega on kõigil kaks minutit, ma olen küll paindlik selles osas, aga oluline on seda siiski meeles pidada, et teil on kaks minutit, sest meid on siin päris palju ja kui kõneajast kinni peetakse, on eh, võimalik mõistlikult ka tänast eh, päevakorda kenasti hallata ja see läbi võtta nii täna õhtul kui homme hommikul. suur aitäh teile siia tulemast. loomulikult proua Malmströmile see kaheminutiline kõneaeg ei kehti. Eh, proua volinik, palun, teil on sõna. palun, palun, nüüd on teil sõna aitäh, härra esimees, austatud daamid ja härrad, kallid sõbrad, mul on väga suur au täna siin olla, äh, see teie ees sõna võtta ning mul on hea meel näha, et nii paljud teist on tulnud siia kohale, et arutada neid olulisi teemasid, mis täna päevakorras on ja ka homme. turvalisus, äh, nagu ütles härra esimees, on prioriteediks meie kodanike jaoks. iga kord, äh, kui me viime läbi Europarameetri uuringu, küsides kodanikelt, mis on teie jaoks oluline, on turvalisus kõikides riikides väga kõrgel kohal. nii et loomulikult peab Euroopa Liit tagama, et äh, tema kodanikud äh, saaksid elada turvalisel alal ja kodanikud peavad olema ka kindlad selles, et nende põhiõigused, eriti õigus äh, privaatsusele ning isikuandmete kaitsele, et neid austatakse. ja selles raamistikus on äärmiselt oluline, et parlamentaarne järelevalve Äh, eksisteeriks, sest et see annab meie tegevusele legitiimsust, arvestades, kuivõrd tundliku valdkonnaga on tegemist. Lissaboni leping andis teile võimaluse olla rohkem seotud Euroopa Liidu poliitikate järelevalvega, mis on seotud vabaduse, turvalisuse, õiguse valdkonnaga. ma arvan, et see on üks paremaid innovaatilisi jooni lepingus, sest et see annab suurema läbipaistvuse, suurema vastutuse ning kaasab rohkem kodanikke Äh, siia mõnikord äärmiselt tundlikusse, mõnikord ka konfliktsesse valdkonda. meie ees Euroopa Liidus on kõigil turvalisusohud, terrorismioht, äh, inimkaubandus, küberkuritegevus ja nii edasi ja need väljakutsed, mis on seotud turvalisusega, on muutunud üha keerulisemaks ning on oma iseloomult piiriülesed äh, nii kurjategijad täpselt nagu meiegi kasutavad ära uusi tehnoloogiaid nagu internet ning äh, üha rohkem on näha äh, mitmekesist käitumist äh, kurjategijate grupeeringutes. Äh, seetõttu peab Euroopa Liit aitama kaasa kohalike ametivõimudele ja riiklike parlamentide ametivõimude roll on siin suur, sest et see, sellega võitlemine jääb suuresti liikmesriikide pädevusse, aga vastutus selle eest, et tagada, et Euroopa Liit on vabadusel, õigusel, turvalisusel põhinev ala, Äh, on Euroopa Liidu kätes. komisjon võttis aasta tagasi vastu teatise Euroopa Liidu sisejulgeoleku strateegia kohta ja seal äh, määratlesime me viis prioriteetset valdkonda, kus Euroopa Liidul on tõeline lisaväärtus ning pakkusime välja konkreetseid tegevusi. viis äh, strateegilist eesmärki siin on tõsise kuri-, organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus te, terrorism, küberkuritegevus äh,, meie välispiiride haldamise tugevdamine ning viiendaks äh, vastupanuvõime ehitamine äh, looduslikele ning inimeste poolt põhjustatud katastroofidele. Äh, julgeolekustrateegia on jagatud agenda liikmesriikide ja Euroopa Liidu jaoks, et saada nende julgeoleku väljakutsetega toime järgmiste aastate jooksul. institutsioonid, liikmesriigid ja agentuurid töötavad igapäevaselt selle nimel, et seda strateegiat rakendada ning Euroopa Liidu agentuuride roll kes on kaasatud julgeolekuküsimustesse, kasvab. direktorid areta, arutavad oma tegevusi täna pärastlõunal ning homme. agentuurid on äärmiselt olulised selle strateegia rakendamisel. agentuuride äh, potentsiaali saab kõige paremini ära kasutada siis, kui nad äh, tegutsevad tihedas koostöös teiste agentuuridega, liikmesriikidega ning Euroopa Liidu institutsioonidega nagu ütles juba härra esimees, esitab komisjon järgmisel aastal ettepaneku Europoli reformiks, et tugevdada tema võimekust eh, uurida tõsiseid kuritegusid ning tugevdada ka demokraatlikku järelevalvet. teeme ettepaneku ka selleks, et Seppoli muuta tõhusaks ja modernseks agentuuriks, kes saaks mängida võtmerolli Euroopa koolitusskeemis, mille komisjon kavatseb järgmisel aastal välja arendada. seal tänase kohtumise äh, Äh, pealkiri siin esimeses osas on demokraatlik vastutus. usun, et demokraat, et agentuuride äh, demokraatlik äh, legitiimsus võidab sellest, kui parlamentide jaoks on suurem läbipaistvus tekitatud. seetõttu teeme ettepaneku arutada Europoli mitmeaastast strateegiat ning iga-aastast tööprogrammi. seetõttu tahame ka, et teie parlamentideni jõuaks agentuuridelt rohkem informatsiooni. hiljutine Frontexi määrus oli hea näide sellest, kuidas demokraatlikku vastutusvõimet võiks parandada. agentuur äh, informeerib Euroopa Parlamendi iga-aastaselt oma tööst ning parlament võib ka paluda, et nende tegevjuht raporteeriks täidetud ülesannete kohta. demokraatlik vastutus on ka äh, uue Schengeni haldamise oluline osa Äh, ettepanek, mille komisjon tegi paar nädalat tagasi, äh, selle eesmärgiks oli kaitsta inimeste vaba liikumist, mis on Euroopa Liidu juhtpõhimõtteid. igasugune tegevus sellel suunal peaks olema Euroopa Liidu põhine ning äh, siia peaks olema kaasatud ka Euroopa Parlament, seetõttu oli ettepaneku aluseks artikkel seitsekümmend seitse aluslepingus. hetkel oleme me lõpetamas äh, Äh, esimest iga-aastast aruannet äh, sisejulgeolekustrateegia rakendamisel, see peaks välja tulema novembris, me hindame äh, strateegia rakendamist ning teeme soovitusi tulevikuks. Europol, Eurojust ja Frontex on panustanud aastaaruande väljaandmisse. kõik ohud, mis on aruandes välja toodud, endiselt eksisteerivad. Nad ei ole kaotanud oma tähtsust, saavutatud on juba päris palju, aga me siiski peame veel tegutsema võitlus organiseeritud kuritegevusega on saavutatud head edu. on tehtud ettepanek äh, äh, reisijate andmete kogumiseks äh, lendudel, mis lahkuvad Euroopa Liidust, on võetud vastu paketid korruptsiooni vastu võitlemises ning varade tagasitaotlemises ning meil on paigas kava inimkaubanduse vastaseks võitluseks, mis näiteks kaitseb ohvrit tunduvalt rohkem on vaja veel saavutada edu eh, varade tagasitaotlemisel eh, ning eh, võitluses tõsise kuritegevuse vastu. ühised uurimised, kaasa arvatud ühiste, ühised uurimismeeskonnad on saavutanud häid tulemusi ning neid peaks tulevikus kasutama rohkem. mis puudutab terrorismi ning radikaliseerumist, siis saavutuste hulgas on radikaliseerumisest teadvustamise võrgustik, mis kuu aega tagasi algatati. meil on vaja Äh, äh, arutatakse selle üle, et äh, terrorismi rahastamise uurimise süsteem paika saaks. me peaksime külmutama terroristide varad ning parandama julgeolekut maatranspordil. meil oleme loonud Euroopa küberkuritegevuskeskuse ning äh, jälgime, kuidas äh, toimub tegevus internet, illegaaltegevus internetis ning meil on ka reageerimisrühmad loodud. mis puudutab piirihaldust, siis me peame tugevdama koostööd liikmesriikide vahel, et võidelda piiriülese kuritegevusega. komisjon teeb ettepaneku Eurossuriks äh, detsembris. kriisihaldus, viimane prioriteet, ka sellega on edasi mindud, aga progress on olnud aeglasem, kui eeldati on tegeletud riski hindamisega ning see koos saavutustega, mis puudutab katastroofi haldamist, peaks lõppkokkuvõttes looma Euroopa mudeli ohtude hindamisel. aga just kriisihalduse valdkonnas on vaja teha rohkem pingutusi, kui me tahame saavutada oma eesmärke. hea koostöö liikmesriikide ning Euroopa Liidu vahel on siin äärmiselt oluline. ja nagu ma ütlesin oma kõige esimeses märkuses, siis loomulikult kõik puhul siin on äärmiselt oluline, et me austaksime põhiõigusi, mis on nüüd kaasatud Lissaboni lepingusse. niisiis kokkuvõtteks, härra esimees, eh, parlamendi liikmed mängivad pärast Lissaboni lepingu jõustumist olulist rolli. seda peab tervitama, isegi kui eh, sellest on tekkinud eh, mõningasi diskussiooni selle kohta, kuidas kõike tõlgendada ning institutsioonidel on veel vaja aega selleks, et uus korraldus paika saada oluline näide sellest on omaalgatusraport sisejulgeoleku strateegia kohta, mille, mida praegu koostab proua Borsellino. Eh, hea meelega olen valmis selle raporti osas teiega arutama. ma loodan, et meie aastaaruanne loob võimaluse eh, organiseerida debatte ka liikmesriikide parlamentides turvalisust Euroopa Liidus ei ole võimalik luua ilma tugeva demokraatliku vastutuseta ning see aasta me oleme teinud suuri samme selleks, et seda saavutada. suur aitäh tähelepanu eest! suur tänu, volinik Malmström! ning nüüd, nüüd saame kuulda mõningaid sõnu, mille toob kuulda Vlado Mrapatski, kes, nagu ma ütlesin, on ähm, sisejulgeoleku aseminister ning ähm, COSI eh, ko, komisjoni juhataja Poola eesistumise ajal ning saab, hiljem saavad sõna veel eh, proua Rita Borsellino, kes on Euroopa Parlamendi raportöör eh, Euroopa Liidu sisejulgeoleku strateegia kohta ning samuti saab sõna proua Giuseppe Caldaldi, Napoli ülikoolist. kõigepealt saab sõna härra Rapatski. lugupeetud daamid ja härrad, minu jaoks on suur rõõm siin teie poole pöörduda siin kohtuvad erinevate parlamentide komisjonide liikmed eh, ning me arutame siin Europoli ja Eurojusti küsimustest ning räägime ka sellest, kuidas garanteerida Euroopa Liidu kodanike julgeolekut. minu jaoks on suur au teiega siin seda küsimust arutada, siin on kohal väga palju eksperte ning pean ütlema, et mina olen alati tegelenud asja praktilise poolega, sest juba viimased kakskümmend seitse aastat äh, tegelen ähm, erinevate äh, politseiüksuste töö koordineerimisega ning võitlus kuritegevuse vastu on olnud äh, Poolas minu kõige olulisem töö. nüüd, mis äh, puudutab sisejulgeoleku strateegiat, siis ma leian, et sellele väljakutsele, sellele algatuse, seda algatust järgida on väga suur väljakutse meie kõigi jaoks, sest julgeolek ohtude väljaselgitamine on meie eh, kodanike jaoks üks olulisemaid küsimusi, see ei eh, puuduta ainult seda, mis toimub kõik eh, ühes konkreetses liikmesriigis, vaid ka küsimus on ka selles, mis toimub erinevates liikmesriikides. me ei saa võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu, terrorismi vastu, küberrünnakute vastu äh, kui me ei äh, või sealjuures arvestada rahvusvahelise koostööga. Äh, sisejulgeoleku strateegia näitab, et äh, see, mis annab erinevaid, meil, annab meil võimaluse erinevaid vahendeid kasutusele võtta, võtab enda aluseks meie ühised väärtused õigusriigi eh, alused, eh, samuti inimõigused, olulised on sealjuures ka kont-, eh, kontrolliorganisatsioonid, mis tegelevad kur-, kuritegevuse vastase võitlusega ja samas on oluline ka tasakaal, mis tuleb saavutada võitluses kuritegevuse vastu, ehk siis tuleb suuta garanteerida kodanike julgeolek, samal ajal säilitades kodanike õigused ja vabadused. kõik see, mis tehakse selleks, et, et äh, sisejulgeolekut säilitada, peavad olema proportsionaalsed ja efektiivsed ning vastama meie eesmärkidele. ei äh, saa lubada endale me seda, et selleks, et garanteerida teatud äh, julgeolekumäär, mõjutab kodanike vabadusi ja õigusi. nagu ma ütlesin, need erinevad väärtused peavad omavahel tasakaalu jääma. sisejulgeoleku strateegia ning selle elluviimine eh, tähendab seda, et tuleb kasutada kodanike isikuandmeid ja me, seda tähendab, see tähendab nii Euroopa Liidu kui kolmandate riikide kodanike isikuandmeid. Euroopa Liit peab suutma leidma, leida tasakaalu erinevate selliste andmete kasutamisel ning äh, peab suutma äh, sealjuures äh, kaitsta reisijate ja lihtsalt ka igasuguste kodanike õiguse eraelule. ning nende andmete kasutamisega on seotud ohud, see tähendab seda, et neid andmeid tuleb suuta kaitsta. praegusel hetkel olemasolevad normid, mis puudutab andmete säilitamist, muutmist ja vahetamist, Äh, on aluseks võtnud proportsionaalsuspõhimõte, legaalsuse ning efektiivsusküsimused. see puudutab just andmete säilitamist ja äh, selle ning selles osas võib eeskujuks võtta juba neid organisatsioone, mis äh, selle tööga tegelevad. see puudutab äh, isik, äh, isikuandmete edastamist samuti. Need, kes suudavad neid andmeid, need, kes nende andmetega kokku puutuvad, peavad suutma garanteerida Euroopa kodanike ühest küljest julgeoleku, teisest küljest nende õiguse, kodanike õiguse eraelule. samuti tuleb analüüsida seda, millised piirangud eksisteerivad äh, milliseid õigusi tuleb säilitada sisejulgeoleku säilitamiseks. kodanikud peavad teadma, millised äh, on institutsioonide õigused, kes äh, koguvad, äh, säilitavad ja töötlevad andmeid. peavad olema teadlikud ka sellest, et need ähm, andmed, et neid andmeid kontrollitakse, jälgitakse väga tähelepanelikult. see on osa meie põhiõiguste kaitsest selliste organisatsioonide eh, töö, kes tegelevad avaliku korra säilitamisega, tähendab seda, et nii eh, Rahvusparlamendid kui ka Euroopa Parlament eh, peavad vastu astuma väga suurtele väljakutsetele. rahvusparlamendid on need, kes saavad, kellel on võimalus tegeleda efektiivse õigusloomega, et garanteerida, et andmeid kogutaks, säilitaks ja töödeldaks võimalikult efektiivsel viisil ja samuti äh, panevad, määravad nad selle, panevad paika selle, kui kaua võib äh, andmeid säilitada, kuidas kontrollida, millist tüüpi kontrollida peaks olema tegu, äh, äh, kuidas saaks andmeid säilitada ja kontrollida ja nii edasi. see tähendab seda, et nii Rahvusparlamendil teil kui Euroopa Parlamendil on võimalus saada lisainformatsiooni andmetöötlusorganisatsioonide poolt ning neil on õigus ka äh, kontrollida, et äh, täidetaks neid tingimusi, millest me eelnevalt rääkisime. nüüd, mis äh, puudutab KOS-i komisjoni, mille, mille, mida ma, mul on praegu au juhatada, seal arutatakse praegusel hetkel sisejulgeoleku reegleid ja nende rakendamist. see tähendab seda, et meil on vaja mitmeaastast töö, strateegilist tööplaani, mis äh, mille eesmärgiks on defineerida, millised äh, on praegused suurimad ohud organiseeritud kuritegevuse valdkonnas. meil on vaja strateegilisi eesmärke, meil on vaja konkreetseid operatiivseid äh, tegevusplaane, et äh, meil oleks võimalik võidelda kuritegevuse vastu ning keerulisi olukordi lahendada. mis puudutab meie komisjoni tööd, siis meie pöörame erilist tähelepanu sellele, et et sisejulgeolekustrateegia rakendamine oleks selline protsess, mis aitaks respekteerida ja garanteerida meie kodanike vabadusi. mei-, Poola eesistumise ajal soovime, et äh, sisejulgeolekustrateegia äh, suudaks garanteerida põhiõiguste piisavat kaitset ning et kõik erinevad äh, elemendid äh, Ehm, oleks, eh, toodaks ka Euroopa Parlamendi ette arutelule. suur aitäh ja nüüd saab sõna eh, meie raportöör Euroopa Liidu sisejulgeoleku strateegia küsimuses, ehm, palun proua Rita Borsellino eh, kodanikuõiguste komisjonist. suur aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud daamid ja härrad. aasta aega on läinud mööda ajast, mil me viimati kokku saime tegelikult isegi peaaegu kaks aastat äh, juba ajast, äh, mil Lissaboni lepe ja põhiõiguste harta jõustusid ja vastupidiselt sellele, mida sageli öeldi, ei ole see Lissaboni lepe ähm, äh, midagi tühist, vaid tegemist on tõesti suure sammuga edasi, eriti mis puudutab poliitikaid äh, ja äh, Euroopa Liidu äh, vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala. me oleme varasemalt rääkinud äh, administratsioonide vahelisest koostööst äh,, miinimumstandarditel põhinevast koostööst, näiteks äh, sellistel standarditel nagu äh, varjupaiga koostöö aga nüüd äh, paneb leping paika äh, tõelised ühised poliitikad. Äh, ja kui me räägime sisejulgeolekust, siis me peaksime vaatama kaugemale riiklikest strateegiatest ning tegutsema Euroopa perspektiivi silmas pidades ka riiklikul tasandil Euroopa Liidu lepe ütleb, et ka riiklikud parlamendid peaksid Äh, sellesse kõigesse panustama, ilma loomulikult äh, äh, loobuma loobumata priviligeeritud partnerlusest erinevate teiste riiklike parlamentidega me seisame silmitsi äh, majanduslikult äh, äh, ja ka poliitilistelt suurte väljakutsetega. mis puudutab majanduslikku poolt, siis Euroopa Liit on viimase aasta jooksul kahjuks näinud seda, et ta ei ole piisavalt välja töötanud finantsjuhtimise instrumente. samal ajal oleks pidanud neid tegema Eh, ühisvaluuta sisseviimisega ja nüüd tuleb koetatud aeg tasa, tagasi teha. Eh, ma loodan, et sama ei juhtu poliitikatega, eh, mis puudutavad vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala, sest viimasel ajal on näha olnud seda, et teatud liikmesriigid ei usalda enam teineteist lisaks on kalduvus olnud viimasel ajal taastada riiklikud piirikontrollid ja kui me räägime äh, ohust kodanikele ja julgeolekule, äh, siis ähm, väidetakse, et äh, see on olnud vajalik just neid aspekte silmas pidades, täpselt nagu teised liikmesriigid ei tagaks enam neid samu õigusi ja põhimõtteid mina arvan, et äh, me peame nende teemade peale koos mõtlema, me peame rohkem solidaarsust üles näitama, rohkem äh, pühenduma sellele teemale ja me ei tohi alluda äh, populismile või kohalikele trendidele. solidaarsus on Euroopa konstitutsiooni põhialuseks. Lissaboni leppe artikkel kaheksakümmend kohustab meid solidaarsusele ja mitte ainult finantssolidaarsusele ja see on ka osaliselt Äh, nähtav äh, äh, Stockholmi ülemkogu järeldustes, sest et seal räägitakse sisejulgeoleku strateegiast samamoodi. selles valdkonnas me peame silmas pidama õiglase koostöö põhimõttest ja Euroopa Liit on öelnud, et Rumeenia ja Bulgaaria peaksid äh, Äh, samamoodi äh, Schengeni koostöötegevusi äh, hakkama tegema. Nad peavad vastama tehnilistele standarditele ja seetõttu ei ole minu arvates õiglane see, et mõnedele liikmesriikidele pannakse peale mingid lisatingimused, Ähm, jah, loomulikult äh, Schengeniga kaasnevad teatud ohud, aga samas kaasnevad sellega ka äh, positiivsed küljed, äh, millesse riike kaasata. kui me tahame piirikontrolli tõhustada, siis nii komisjon kui nõukogu peavad tegema ettepanekuid selleks, aga nad peavad hõlmama kogu Schengeni piirkonna ja mitte ainult oma koduriikide kodanikud kui nüüd tagasi pöörduda Euroopa sisejulgeolekustrateegia juurde, siis ma ootan põnevusega komisjonipoolset esimest tegevusraportit. väga huvitav oleks äh, seda olnud näha enne tänast ja homset äh, kohtumist ja ma loodan, et järgmisel aastal, kui see parlamentidevaheline kohtumine taas kord aset leiab, siis äh, saame me selle vastava raporti piisavalt vara enne kohtumiste kätte ette ja ma loodan ka, et meile saadetakse üksikasjalikum raport äh, selle kõige kohta, kui see, mis meil sel aastal äh, kasutada on. ma tahaksin äh, siin kontekstis öelda ka seda, et Äh, minu arvates on äh, praegune infovahetus äh, institutsioonide vahel ebapiisav. see tuleneb ka libekomisjoni hiljuti vastu võetud resolutsioonist, mis puudutab Euroopa poliitikate mõju organiseeritud kuritegevusele ja terrorismile, tegemist on proua Alfano raportiga, ja see pahameel on veelgi suurem, võttes arvesse äh, Äh, neid väga ettevaatlikke äh, mõtteid, mis äh, seal lepingus on ära toodud Euroopa Parlamendi ja riiklike parlamendide informeerimiseks. kui isegi neid ettevaatlikke põhimõtteid ei ole võimalik ellu rakendada, siis demokraatlik aruandluskohustus ei ole realiseeritav. ma arvan, et need kaks päeva annavad meile palju huvitavaid mõtteid iga-aastaste raportite kohta, mis puudutab Frontexit, Europoli, Eurojusti ja lisaks äh, libekomisjonis äh, oleme me tellinud ka mitmeid uuringuid äh, ja uurimusi, võttes arvesse ametlikku info puudust ja ma loodan, et need uurimused huvitavad ka riiklikke parlamente. on üks uurimus, mis puudutab Euroopa Liidu ameteid ja niinimetatud poliitilist tsüklit, mis on seotud strateegiate ellurakendamisega, mille nõukogu on formuleerinud ma loodan, et meetodid, ma arvan, et need meetodid, mis seal on ära toodud, on õiged, aga ma arvan, et see poliitiline äh, tsükkel, mis peaks algama aastal kaks tuhat kolmteist, äh, tuleks koostada äh, koos riiklike parlamentide raamistikega. lisaks on veel uurimus, mis puudutab põhiõigusi ja Euroopa Liidu ameteid ja sellega vastame me osaliselt kriitikale, mis on suunatud Euroopa Liidu ametitele äh, Äh, kui nad on teinud omaalgatuslikult koostööd riiklike äh, administratsioonidega. tegemist on problemaatilise olukorraga, millega tuleb tegeleda. Äh, nende ametite töös on vaja tagada see, et liikmesriikide valitsused ka saaksid jälgida seda, mida need ametid teevad ma pean silmas just Europoli ja Eurojusti, me loome järk-järgult äh, ametite võrgustikku, kus ka riiklikud ametivõimud on äh, esindatud, kuid äh, kus puudub parlamentaarne aruandekohustus ja lisaks on meil olnud uurimus, mis puudutab parlamentide juurdepääsu salastatud ja klassifitseeritud informatsioonile, see on väga kasulik uurimus olnud, sellepärast et nagu ka oma töödokumendis ütlesin, on täiesti vältimatu see, et kui rääkida eh, julgeolekust, kas sisesest või välisest julgeolekust, siis eh, tuleb teatud infot eh, kaitsta. selleks, et kaitsta osapoolte või Euroopa Liidu huve, aga see ei tohiks olla vabanduseks takistamaks juurdepääsu sellele teabele kodanike esindajatele, kas Euroopa tasandil või siis riiklikul tasandil ühtseid siduvaid reegleid praegusel hetkel dokumentide klassifitseerimiseks ja salastamiseks ei ole ja see tähendab seda, et mis tahes ka Euroopa või äh, riigi ametnik ähm, omab õigust, äh, laiaulatuslikku õigust otsustada, et äh, teatud dokumendile ei tohi juurdepääsu anda. Euroopa tasandil äh, on olukord pehmelt öeldes äh, segane ja ma loodan, et äh, selle määruse äh, ülevaatamine, millega ka härra Kašmarek tööd teeb, toob kaasa seadusloomelise lahenduse sellele probleemile minu raporti projekti teie dokumentide kaustas ei ole, Mm, ma tahtsin ära kuulata seda, mis siin öelda on ning ma tahaksin ära oodata ka raportööride, variraportööride kohtumise, mis varsti aset leiab. Äh, ma loodan ära kuulata ka nõukogu kommentaarid sellele teemale ja lõpetuseks tahaksin ma öelda, et sel aastal me peaksime alustama juba järgmise aasta kohtumise ettevalmistamist äh, sisejulgeolekustrateegia küsimuses. Äh, seda sellepärast, et siis me saaksime võimalikult hästi ära kasutada selle aja, mis meie käsutuses on ettevalmistuseks. võib-olla me peaksime mõtlema ka riiklikele raportitele, mis annab meile selgema ülevaate olukorrast, aga see on äh, loomulikult äh, äh, asi, mida tuleb paika panna selle koos kohtumise järeldustes, aitäh. aitäh. ja nüüd äh, viimane avakõnelejatest äh, professor Giuseppe Cataldi kes äh, annab meile akadeemilise eksperdi seisukoha äh, sellest, äh, kuidas saavutada tasakaal vabaduste ning turvalisuse vahel. professor Katalgi, palun. aitäh, härra esimees olen ette valmistanud lühikese kõne inglise keeles, aga kõigepealt tahan tänada teid omaenda keeles, tänada selle koosoleku organiseerijaid, kes on andnud mulle võimaluse tuua teieni mõned lühikesed punktid akadeemilisest seisukohast. Te teete mulle suurt au nii isiklikult kui ka selle institutsiooni nimel, mille aserektor ma olen, Napoli ülikool L'Orientali Äh, äh, ja nüüd äh, toon selle inimõiguste perspektiivi vastavalt hartale ja ka sest et need ei ole piisavalt kesksel kohal isegi kaks aastat pärast harta ja Lissaboni lepingu vastuvõtmist. Euroopa Liidu strateegid ja poliitikad on rohkem äh, Eh, keskendunud valitsustevahelisele koostööle, et Euroopa Liidu turvalisus kui selline saavutada. nii et üritan eh, siin eh, identifitseerida hea, hästi tuntud jurisprudentsi vahendi, doktriin, mille on välja pakkunud Euroopa Inimõiguste Kohus, selle potentsiaali ei ole piisavalt ära kasutatud sest ka operatsioonilisel tasandil tuleks tegeleda sellega, kuidas tasakaalustada sisejulgeoleku vajadused ning inimõiguste kohustused. seda doktriinis saaks kasutada ka operatiivses reaalsuses. paralleeli saab tuua kohtute vahel ühelt poolt ning esinduskogudest teisel pool tuleb määratleda erinevad vahendid ning erinevat tüüpi legitiimsused. mõlematel kogudel on kohustus ning õigus käituda valvekoertena eh, nende üle, kes eh, tegu-, tegelevad siseasjade korraldamisega, sest et on laiendatud kompetentse ning loodud uusi kompetentse, mis peavad samal ajal olema tasakaalus eh, Äh, süsteemiga, kus on täielik parlamentaarne järelevalve. Lissaboni leping on selle küll sisse viinud, aga nii palju, kui mina olen aru saanud, ei ole seda saavutatud. strateegilisel tasandil, legislatiivsel tasandil, ka operatsioonilisel tasandil. loomulikult äh, on siin raskusi, komplikatsioone, mainin äh, neist paari Äh, kolmandate riikide kodanikega seotud probleemid. meie vabaduse, turvalisuse, õigluse piirkond, ala ei saa luua kolmandate riikide kodanike põhiõiguste arvelt. me ei tohi äh, äh, Tampere äh, ülemkogu äh, mõtteid kaotada, siis äh, pandi paika see ambitsioonikas kava. inimõiguste küsimus ei ole mitte ainult selline demokraatia küsimus, puudutab meie Euroopa Liidu kodanikke, vaid puudutab, see on tsivilisatsiooni ja inimõiguste küsimus, mis puudutab ka mitte Euroopa Liidu kodanikke. ei ole mitte eh, mingit mõtet luua Euroopa kindlust. teine komplikatsioon on loomulikult kolmandate riikide koostöö, sest inimõiguste kaitse samal ajal kui turva, julgeolekupoliitikaid eh, rakendatakse, siin tuleb raskus äh, Äh, sellega seoses, et äh, me peame töötama äh, kolmandate riikidega, kolmandate riikide agentuuridega, sest need ei tööta ta ju alati samadel põhimõtetel kui Euroopa Liit ning sellest ei tohiks saada poliitiline alibi, millega me saaksime teha vähem, vaid me peaksime siiski tegema rohkem, saavutama tõelisi julgeoleku- ja koostööleppe, lepinguid oma partneritega ning rahvusvaheliste organisatsioonidega. me peaksime kaitsema oma miinimumstandardid. meenutaksin väga hästi tuntud Yussufi ja Gaadi kohtu äh, otsuseid Luksemburgi kohtu poolt, mis näitasid selgelt, et äh, põhiõiguste kaitsestandard, mida ÜRO Julgeolekunõukogu komitee äh, peab silmas, otsustades meetmeid meetmete üle, kuidas varasid külmutatakse terroristide puhul, see äh, jääb vähemaks kui Euroopa aki. Äh, nüüd natuke kirjeldan seda doktriini ja siis äh, teen mõningaid ettepanekuid. see marginal appreciation doktriin, see on üldiselt manööver, Eh, mille Strasbourgi kohus annab eh, eh, selleks, et oma kohustusi täita liikmesriikidele. võtmesõnad on siin selgelt teada, subsidiaarsus ja ülevaatamine ja vastavalt Strasbourgi kohtu praktisega riigivõimud põhimõtteliselt on paremas positsioonis kui rahvusvaheline kohus selleks, et äh, anda oma arvamus piirangute koha pealt, aga igasugune sekkumine põhiõigustesse, siin peavad olema teatud karakteristikud selleks, et konventsiooni raames oleks nad äh, tunnistatavad. usun, et äh, suhe, mis on Euroopa parlamentidel ning Euro liikmesriikide parlamentidel, Euroopa Parlamendis ning Euroopa Liidu siseasjade agentuuridel, see peab põhinema instrumentidel, mis, mis on välja arendatud ning kontrollitud Euroopa Inimõiguse Kohtu poolt, et panna paika suhted äh, riiklikul ning rahvusülesel tasandil inimõiguste süsteemi raames. me saaksime uurida äh, võimalust, äh, kuidas doktriinisiseseid rolle omavahel vahetada. me peame hindama neid ohte, mis on rahvusvahelist iseloomu ja ohuks Euroopale, aga agentuuride tegevus peaks olema lühiajaline. Äh, me peaksime paika panema mingid äh, parameetrid, äh, mille järgi hinnata, kas need meetmed on legaalsed ja anda teatud manööverdamisruumi Euroopa agentuuridele. Need parameetrid on hästi teada, õiguslik kontroll sisetasandil, ligipääs, kindlus, legitiimne eesmärk, tungiv sotsiaalne vajadus, demokraatilises ühiskonnas proportsionaalsus. niisiis selle doktriini kasutamist äh, võiks näha kui konkreetset rakendusmeedet inimõiguste äh, tööprogrammis, mida Stockholmi programmi järgi vastu võetama peaks. ehk siis parlamentaarset äh, tüüpi kontroll. see on oluline ka sellepärast, et Äh, eksisteerib endiselt äh, probleeme äh, liikmesriikides selle koha pealt, mis puudutab seda, kuidas agentuurid tegutseda saavad. meenutan kolmekümnenda juuni kaks tuhat üheksa Saksa kohtu otsust, mis pidas Lissaboni lepingut konstitutsiooniga vastu, vastavuses olevaks, aga samas äh, on meil ikkagi õigus tõlgendada neid äh, lepingu sätteid, mis mõjutavad inimeste elu, äh, eraruumi, poliitilist tegevust. ja see on äh, sümptom äh, sellest, et ollakse mures, et Euroopa Kohtu ja parlamentaarse kontrollisüsteem äh, seda ei peeta veel täielikuks. nii et on probleeme demokraatliku vastutusvõimega on vaja luua avalik demokraatlik ruum, kus, mille raames seda turvalisuse, õigluse ja vabaduse vala, ala saab pidada embrüoks ning meil on õiguslik äh, kohustus vastavalt artiklitele kümme ja kaks äh, Lissaboni lepingus. ning sellega oma sõnavõttu lõpetangi peame lahendama need äh, vastutusküsimused ning äh, kasulik vahend peaks olema selle äh, hindamise marginaali doktriin, mille on välja arendanud Euroopa Inimõiguste Kohus. aitäh, professor Cataldi, nagu ütlesime, on meil hetkel veel aega nelikümmend, nelikümmend viis minutit diskussiooniks teen ettepaneku anda sõna kahele liikmesriikide parlamentide liikmele ja siis ühele Euroopa Parlamendi liikmele. kõigepealt Lord David Honey Ühendkuningriigi Lordide Kojast. Äh, aitäh, härra esimees, et mulle sõna andsite ja ma tahaksin oma sõnavõttu kasutada selleks, et kiita seda raportit, mille minu komisjon äh, koostas äh, komisjoni sisejulgeoleku strateegia kohta. selle raporti peamiseks sisuks oli, et äh, sisejulgeolek, samal ajal kui tegemist on riikliku vastutusega, ei alga ega lõppe riigipiiril. ja see tähendab seda, et kollektiivne tegevus on sama vajalik kui siseriiklik tegevus. ning teine suurem punkt seal oli, et meie leidsime, et komisjoni äh, viis prioriteeti, terrorismivaste võitlus, küberkuritegevus, äh, katastroofi haldamine, tõsine organiseeritud kuritegevus ja piirikontroll, need prioriteedid on komisjonil õiged ning neil on õigus, kui nad keskenduvad nendele punktidele. peamised järeldused äh, mille tegime, olid, et äh, sisejulgeolek peab käima käsikäes välisjulgeolekuga ning äh, komisjon peab äh, tegema rohkem, kui ta on seda teinud minevikus, selleks et need kaks asja omavahel kokku tuua ning et nad oleks paremini koordineeritud. teiseks, me toetame vajadust reisija info seadusandluse järele. hetkel on see institutsioonides käimas ja me leiame, et oleks tõhusam, kui see kehtiks ka lendudele Euroopa Liidu sees, lisaks nendele, mis tulevad väljaspoolt. kolmandaks, meis tekitas teatud küsimusi see, et komisjon ei maininud katastroofi haldamise äh, raames üldsegi sõjaväe rollile. oleme äh, näiteks näinud, kuidas Jaapani tsunami puhul äh, väga suure looduskatastroofi korral on sõjaväe roll esimestes etappides äärmiselt oluline. nii et usume, et Euroopa Liit peaks mõtlema veidi selle üle, kuidas seda tegevust paremini koordineerida ning viimane üldine järeldus oli kahjuks, et leiame siiski, et hetkel on nõukogus liiga palju üksusi, mis nende küsimustega tegu, tegelevad lähiaastatel peaks seda veidi ratsionaliseerima ning äh, äh, täie austuse juures minister Rapatsi vastu. Äh, meie arvates oleks mõistlik, kui COSIT ei juhiks mitte roteeruv eesistuja, vaid keegi, kelle komisjon on ametisse määranud, valinud kaheks aastaks, nii nagu tehakse näiteks Europoli ja Frontexi haldamise puhul, et oleks suurem järjepidevus. aga meie peamine rõhk oli küberkuritegevusel, mis on Euroopa Liidu jaoks uus valdkond ning äh, muutumas päev-päevalt suuremaks ohuks meie heaolule ning turvalisusele. Äh, meie raporti koostamise ajal tuli näiteid sellest juba, kuidas institutsioone rünnati, nii välisteenistust äh, kui ka heitmetega kauplemise süsteem sattusid äh, Äh, selle perioodi vältel rünnaku ohvriks, nad ei suutnud sellega eriti hästi toime tulla, sest neil puudusid selleks vahendid. leiame, et liikmesriigid peaksid tugevdama liikmesriikide võimekust äh, institutsioonide võimekust, mõnedel liikmesriikidel on siin valdkonnas päris palju kogemusi ja teadmisi, nad peaksid aitama institutsioone oma turvalisust suurendada, et sellest ei saaks endeemia ja oleme nõus komisjoniga selles osas, et peaks olema kuri-, küberkuritegevuse keskus ja loodame, et komisjon, äh, kui ta oma ettepaneku teeb, annab selle ülesande Europolile, kes meie jaoks tundub olevat õige institutsioon äh, seda korraldama. ja siin ei ole me omavalitsusega ühel nõul, äh, sest nemad leiavad, et küberkuritegevuse keskus peaks olemasolevate vahenditega sisse seadma, meie arvates see ei ole eriti usaldusväärne see ongi raport, mida tahaksin teile soovitada, see on öö, äh, olemas ka dokumentides, mis on antud kohtumiseks ette valmistatud, aga soovitan, et te loeksite läbi ka kogu raporti ning kokkuvõtteks ütlen, et tegelikult oli tegemist usaldushääletusega sellele, kuidas komisjon on endale ülesande seadnud. nüüd saab sõna härra Konstantinos Tsavaras äh, Kreeka parlamendist. suur tänu jah, tõepoolest. minu jaoks on suur ähm, au ähm, esindada Kreekat siin parlamentidevahelisel kohtumisel. tegu on tähtsa päevaga, sest äh, oleme siin koos äh, Euroopa jaoks väga tähtsate isikutega. et äh, demokraatlikul kontrollil oleks üldse mingisugune mõte peame kõigepealt teadma seda, et äh, mis on tehtud, mis on saanud meie äh, deklaratsioonidest, mis tehti siin möödunud aastal samas kojas, kas meid on kuulet-, võeti kuulda või mitte? kas meid võeti arvesse või mitte? kas see demokraatlik kontroll, mida me rakendasime möödunud aastal, jõudis kuskile. nüüd äh, kuulates eelnevaid sõnavõtjaid, rääkisid nad Euroopa erinevate institutsioonide nimel ja nad äh, tegid seda väga hästi ning äh, ma arvan, et meie esmane kohustus meie praeguse kriisi vältel, mis on eriti raskelt tabanud Lõuna-Euroopa riike, Äh, sunnivad meid äh, tunnistama, et tegelikult poliitika on palju olulisem kui te erinevate mingisuguste tehnokraatide arvamus, sest äh, see julgeoleku kaitse ning vabadusel ja julgeolekul õigusel rajanev ala, neil on mingisugune mõte ainult siis, kui kõigepealt äh, on, selle kõige aluseks on demokraatia, kui see kõik puudutab demokraatlikke riike. ainult siis on nad toimivad, kui nad äh, on kasutusele võetud äh, demokraatlikes riikides ning mingi, kui nende aluseks on poliitilised deklaratsioonid suure algustähega, sest tundub, et viimasel ajal on asjad muutunud, me kõik lootsime, et Euroopa lootused täituvad, kuid tunduvad, et tundub, et turud ei ole veel oma viimast sõna öelnud ning tundub, et demokraatia, tundub, et poliitikud on jäänud kõrvale ja et nad eh, langevad turgude tegutsemise ohvriks. niisiis, ärgem unustagem, see kõik on seotud eh, meile meie uue strateegia, mis aitab meil äh, äh, oma sisejulgeoleku turvata ning nüüd saab Euroopa Parlamendi nimel sõna äh, proua Argentiin, suur tänu teile. ma kuulasin tähelepanelikult oma kolleege, ma kuulasin tähelepanelikult lugupeetud külalisi ja ma pean ütlema seda, et ma ei saanud päris täpselt aru, mis sisu meie sisejulgeolekustrateegial õieti on? ma kuulasin härra Kataldit, kes rääkis kolmandate riikide kodanikest, kes ei peaks selle strateegia pärast kannatama. ma arvan, et meil on siin kaks põhilist probleemi. Euroopa Parlamendi, nii Euroopa Parlamendi liikmetel kui ka rahvusparlamentide liikmetel on väga äh, raske välja töötada vajalikud sätted äh, selle strateegia jaoks ning äh, minul on tehtud Europoli poolt, mina lugesin Europoli poolset raportit ning seal on välja toodud erinevad võimalused ja valikud, mis Euroopa ees seisavad. nüüd, mis puudutab illegaalset immigratsiooni, siis seda mainitakse kui julgeolekuprobleemi, kuid minu meelest illegaalse immigratsiooni probleem äh, on tõesti probleem, kuid see ei ole minu meelest mitte julgeolekuprobleem. ütleme selle lõpuks äh, ometi välja, sest äh, siin äh, on meil näiteks Europoli poolne raport, meil on siin rahvusparlamentide poolsed aruanded e, ja tihtipeale rahvusparlamendid ei tea, mis tehakse, mis valikuid tehakse Euroopa tasandil, peaksime mõtlema selle peale, kuidas kontrollida seda, et et nõudmised ka selles valdkonnas tegelikult täitmist leiaksid. nüüd, mis puudutab näiteks salakaubandust, siis äh, praegusel hetkel räägitakse lausa üle maailmse norma-, räägitakse lausa üle maailmsete reeglite loomisest, et selleks, et võltsimise, vabandust, võltsimise vastu võidelda ja Eh, see puudutab eriti, puudutab see eh, eh, ravimeid, mis on loodud kolmandates riikides, samas on probleem ka selles, et tihtipeale näiteks võltsitakse Euroopas valmistatud ravimeid, ilma et nende eest, et ma, nende patendi eest raha makstaks. me peame üritama suutavad tegelikult paremini piiratleda oma, piiritleda oma sisejulgeoleku probleeme, aitäh! suur tänu! nii, ja nüüd lähme eh, anname sõna veel ühele Euroopa Parlamendi liikmele, siis saab sõna, saab sõna paneeli liikmed. et, et eks oma, annaks omapoolse hinnangu Eh, tehtud kommentaaridele ja nüüd saab sõna härra Andrei Hunko. Ähm, <clears throat> ähm, suur tänu. küsimus on selles, kuidas garanteerida Äh, respekteeritakse ähm, kodanike õiguse sellise sisejulgeoleku strateegia väljatöötamise juures. mul on küsimus volinik Malmströmile, tundub, et varsti langetatakse otsus PNR-i äh, osas ja see peaks toimuma juba novembris ning äh, Euroopa Komisjonil Euroopa Komisjon on näidanud üles teatud tõrksust äh, näiteks ähm, just kodanikuühiskonna poolsete ettepanekute äh, vastuvõtmisel just selles valdkonnas. ma tahtsin teada, kuidas seda küsimust hakatakse arutama tulevikus. minu jaoks on äh, kolmsada üheksakümmend neli töötajat vastuvas äh, ametis tööl Ameerika Ühendriikides ning nad äh, äh, võivad äh, näiteks tegeleda ka selliste küsimustega nagu reisikeeld Euroopasse ja kuidas seda küsimust tulevikus lahendada ning teine küsimus puudutab Euroopa Komisjoni tegevust nüüd selle aasta viimasel kolmandikul, kuidas Türgi küsimus lahendatakse meie julgeolekustrateegiaga seoses äh, ma sooviksin teada, kuidas see funktsioneerima hakkab. Äh, siin on minu meelest oluline ka inimõiguste kaitse küsimus ja veel viimane küsimus härra Kataldile, te rääkisite inimõiguste kaitsest, see on seotud ka Frontexi ja teiste agentuuridega selles eh, parlamendis eh, koostati raport, mis rääkis parlamentaarsest kontrollist, mina sooviksin teada, mis praegusel hetkel toimub, kas eh, selle parlamendiliku kontrolli puudujääk tulevikus lahendatakse? härra František Bulan, Tšehhi parlament. suur tänu, härra esimees ma, mul oleks ainult üks märkus, mis eh, puudutab eh, mis eh, puudutab proua Borsellino sõnavõttu, see puudutab siis info klassifitseerimist ning selle määra ja kasutamist. see on teema, millest räägitakse üsna tihti. see on seotud probleemiga, mis võib saada kommunikatsiooni takistuseks erinevate äh, erinevate liikmesriikide politsei ja mm, eh, politseide vahel. ma sooviksin, et meil pandaks paika mõned, mõningadki reeglid, mis eh, võtaks aluseks näiteks NATO-s kehtivad reeglid. sellistest reeglitest kinnipidamine eh, peaks olema, lähtuma põhimõttest, et see, kes infot kasutab, ähm, peab äh, suutma ka seda klassifitseerima, sest tema on see, kes teab kõige paremini, kuidas ähm, seda tegema peab, kui palju seda vaja läheks. ja äh, samuti tuleb otsustada, kellele peab info olema kättesaadav. ma arvan, et äh, selles suunas peaks edasi töötama selleks, et selline Euroopa Liidu sisene süsteem toimima hakkaks. nüüd siin räägiti ka Euro-, parlamendi kontrollist. parlamentaarne kontroll peaks tõesti olemas olema, parlamendil peaks olema võimalik äh, informatsiooni saada, informatsioonile ligi pääseda ning see peaks tähendama ka seda, et erinevad liikmesriigid peaksid suutma äh, defineerida, mida selline süsteem see endast tähendaks ning ning äh, saadikutel peaks olema nõud, õigus nõuda lisakontrolli ning lõpetuseks proua Alfano Euroopa Parlamendi Grazie Presidente, io do il benvenuto a tutti i colleghi che rappresentano qui quasi tutti i suur aitäh, lugupeetud esimees, ma tahaksin tervitada kõiki kolleege riiklikest parlamentidest. mina kõnelen Euroopa Parlamendi raportöörina organiseeritud kuritegevuse raporti osas Äh, mina ja kogu libe komisjon äh, toetame seda raportit äh, tugevalt. kõik fraktsioonid on selle raporti koostamisse olnud kaasatud ja kahekümne üheksandal septembril võeti see meie komisjonis ühehäälselt ka vastu. see raport toob välja tugevad soovitused kõikidele riiklikele asjaomastele ametiasutustele. seal on ära toodud pikk ja üksikasjalik palvete nimekiri äh, Euroopa Parlament ei taha olla passiivne osaline, ta tahab oma rolli aktiivselt eh, ellu viia, seda rolli, mis on eh, ette nähtud eh, Lissaboni leppes organiseeritud kuritegevuse osas ja libe on välja öelnud selge soovi luua ajutine parlamentaarne komisjon organiseeritud kuritegevuse ja maffia küsimuses Äh, tuleb äh, mm, panna paika ühtne koordineeritud lähenemine sellele probleemile Euroopa tasandil. me teame, et äh, selle parlamendikomisjoni loomine on väga pikk protsess, väga keeruline protsess, aga ma usun, et kõik kõik eh, fraktsioonid eh, on veendunud selles, et meil peab olema ühtne poliitika eh, organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses. ma tahaksin rääkida veel oma raportis, me tahame, et oleksid standardid selleks, et ebaseaduslikku saadud tulu konfiskeerida, seda ümber jagada. me tahame suuremat koostööd Europoli, Eurojusti, Olavi ja teiste riiklike asutuste vahel, me tahame mm, kohtu koostööd, me tahame näha vaja äh, kohtuotsuste täielikku tunnustamist, me tahame äh, läbipaistvust äh, selleks, et riigi rahasid ei ka-, ähm, ei kasutataks nii, et need jõuavad lõpuks kuritegelike võrgustike kätte, nagu seda pahatihti juhtub praegusel hetkel, lisaks organiseeritud kuritegevuse eest süüdi mõistetud inimesed ei tohi Euroopa valimistel kandideerida Europoli viimane organiseeritud kuritegevuse uuring näitab, et kahe tuhande üheteistkümnendast aastast siis näitab, et ähm, äh, olukord on murettekitav, kui me vaatame, kui aktiivne on organiseeritud kuritegevus Euroopas, seal on öeldud, et meil on epitsentrid Balkani piirkond, Lõuna-Itaalia, Ida-Euroopa ja Balti riigid, Belgia äh, ja Holland ning äh, Iberia poolsaar ma arvan, et me oleme kõik nõus sellega, mis seal dokumendis on öeldud, aga samal ajal ma arvan, et me peame mõistma ka ühte asja. nimelt äh, organiseeritud kuritegevus äh, on midagi, mis esineb kõikides kahekümne seitsmes liikmesriigis ja äh, see äh, on äh, esinev nii poliitikas, majandusvaldkonnas ja mujal ja minu arvates selline üksikasjalik analüüs on midagi, millega ei ole kaasnenud poliitilised lahendusvariandid selleks, et sellise olukorra vastu võidelda. COSI komisjon ja tema projektid Äh, kujutavad endast samme edasi, aga äh, kahjuks äh, on näha, et riiklikud parlamendid ei ole sellesse töösse kaasatud, ma hindan kõrgelt Euroopa Komisjoni poolt tehtud tööd, eriti just seda tööd, mille on teinud ära volinik Malmström, nõukogu Europol ja Eurojust teevad tööd selleks, et liikmesriikide ametivõime rohkem kaasata, aga ma tahaksin teada, kuidas me saame kaevada Europoli ja Eurojusti eh, üle, kui meie, kes me kodanikke esindame, ei eh, tee kõike, mida me saaksime teha eh, millal tehnikute ehk siis ekspertide töö lõpeb ja poliitikute töö algab, me peame endalt küsima. ja lõpetuseks, lugupeetud esimees, ma tahaksin öelda, et Euroopa, Euroopa Liidu toimimine põhineb demokraatlikul, demokraatlikel põhimõtetel ja artiklis kaksteist äh, äh, räägitakse riiklike parlamentide rollist ja mina arvan, et Euroopa Parlament äh, peaks võtma poliitilise juhtrolli endale ja mitte selleks, et mingisuguseid eeliseid välja kaubelda, ei äh, vaid sellepärast, et see on ainus viis, mil me saame tõesti organiseeritud kuritegevuse vastu võidelda. ma olen täiesti veendunud, et minu raport ja proua äh, Boselino raport ning äh, proua Intvelti raport äh, ei äh, jää vaid tühjadeks sõnadeks, me peame nüüd uurimuste tasandilt edasi liikuma faktide ja tegude tasandile ning me peame oma valijaskonda veenma äh, tegevuse vajalikkuses nii Euroopa Parlamendi tasandil kui riiklike parlamentide tasandil Äh, suur aitäh koostöös volinik Malmsteriga, äh, kellel on kiiresti, ta peab lennukile jõudma, äh, annan ma sõna Hannes Vasekasele Austriast ja siis annan sõna paneeli osalejatele ehk siis äh, voliniku äh, Malmströmile. palun äh, tehke kiiresti, sest meie volinik proua Malmström peab kuusteist kolmkümmend hiljemalt lahkuma ja nüüd härra Hannes Faasekas, palun. suur aitäh Need inimesed, kes paneelis äh, sõna võtsid, äh, rääkisid äh, kodanike huvide kaitsest ning andmekaitsest järjest rohkem on näha seda, et meie telefonikõnesid kuulatakse pealt, lennureisijate andmeid kogutakse ja nii edasi ja nii edasi ja seda kõike äh, organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses. mina tahaksin näha, milline on Euroopa strateegia tulevikuks, kui me räägime äh, kodanikuvabaduste kaitsest ja andmekaitsest äh, ja seda organiseeritud kuritegevuse vastases kontekstis. suur aitäh ja nüüd saab sõna volinik Malmström, palun. suur aitäh. suur aitäh ma tahaksin öelda proua Porcelinale, et jah, tulevikus me peaksime püüdma kalibreerida aruandeid ja raporteid. ma arvan, et kui meie oma hinnangu ja ajakava paika panime, eh, siis eh, Äh, oli kalibreerimiseks juba liiga hilja, aga järgmisel aastal me saame tõesti kokku tulla ning ühisarutelu äh, hindamise küsimuses ka pidada. Äh, Lord Honey, teile ütleksin suur aitäh kommentaaride eest, ma tahaksin korrata seda, mida te ütlesite, tegemist on väga hea raportiga ja ma soovitan kõigil seda lugeda, seal on ära toodud väga palju huvitavat mõtteainet. Teil on täiesti õigus, me peame tegema ära rohkemat selleks, et sisejulgeolek välisjulgeolekuga ühildada, nad on omavahel tihedasti seotud äh, ja enne hindamisraporti lõppu Äh, viimistlemist. ma kindlasti arutan seda küsimust ka äh, proua Asheniga selleks, et vaadata, kuidas koostööd parandada välisteenistusega selleks, et äh, ühtsemalt vaadata sellistele väljakutsele nagu terrorism ja organiseeritud kuritegevus, sellepärast et neil on tõesti väga suur välisdimensioon. mis puudutab lepingu solidaarsusklauslit, siis seal on ära toodud ka võimalus kasutada militaarvahendeid siis, kui tekib kriisiolukord ja me peame vaatama põhjalikumalt seda, kuidas oleks võimalik Äh, kriisi äh, juhtimismehhanismi paremini välja töötada, see on küsimus, millega kindlasti tuleb tegeleda. ja mm, Saksa Bundestagi esindajale ja teile ka ütlen vastuseks seda, et mis puudutab reisi ja äh, isikuandmete kogumist, siis praegusel hetkel arutelud toimuvad, vaatame, kuhu me jõuame, komisjon on teinud omalt poolt ettepanekuid ähm, ja eh, nendes ettepanekutes on ära eh, toodud ka eh, kodanike huvide kaitse ja võimalikud hüvitusmeetmed ja me peame ära ootama, millised on tulemused selles kõiges, kui arutelud läbi saavad. ja mis puudutab Türgit, siis meil on ka struktuurseid koostöövorme selles vallas Türgiga Europol ja selle direktor saab kindlasti sellest põhjalikumalt rääkida. Europol teeb koostööd Türgiga aga meil ei ole praegusel hetkel veel struktureeritud äh, sisejulgeoleku äh, koostöö raamistiku selle riigiga. Äh, jah, järgmine kõneleja, komisjoni poolt me detsembrikuus esitame ettepaneku selleks, et veelgi suurendada Äh, rakendamist äh, äh, selles osas, mis puudutab kuritegelikul teel saadud tulu konfiskeerimist, tuleb ära teha rohkem selles valdkonnas, kui praeguseks on tehtud ja vastan härrale Austria parlamendist ja tegemist on ääretult olulise küsimusega. me tegeleme selle küsimusega iga kord, kui vastavasisuline ettepanek tehakse. loomulikult me järgime ka proportsionaalsuse ja lähimuspõhimõtet, meid seob ka Lissaboni lepe ja inimõiguste ka seotud dokumendid. Ähm, proua Reding äh, tegeleb äh, andmekaitse küsimustega selleks, et äh, haarata kaasa kõik need registrid ja nii edasi. praegusel hetkel on meil teatud kriteeriumid, mida me püüame arvesse võtta, võttes arvesse loomulikult ka seda, et tegemist on väga vastuoluliste ja keeruliste küsimustega. niisiis, suur aitäh, lugupeetud esimees, selle eest, et andsite mulle võimaluse äh, oma mõtteid jagada ja ma ootan pikisilmi ka tulevast koostööd äh, nii Euroopa Parlamendi kui ka riiklike parlamentide ja nende esindajatega, sest et see teema on tõeliselt ääretult oluline julgeoleku jaoks ja meie kodanike jaoks suur aitäh teile, äh, volinik Malmström, siia tulemast, me mõistame täielikult seda, et te peate lahkuma mm, praegusel hetkel selleks, et lennukile jõuda. suur aitäh selle eest, et te siia tulite, suur aitäh kommentaaride ja vastuste eest ja nüüd äh, annan sõna minister Rapatskile, et te saaksite kommenteerida neid teemasid, mis on siin tõusetunud. suur aitäh, lugupeetud äh, esimees. ma tahaksin viidata siinkohal COSI komisjoni tehtud tööle, tegemist on uue üksusega, mis äh, algfaasis äh, püüdis ähm, oma kohta leida, äh, seda selleks, et mitte dubleerida olemasolevaid struktuure tehti väga palju tööd selleks, et keskenduda just strateegilistele valdkondadele, mis on seotud kõige tõsisemate organiseeritud kuritegevuse vormide vastase võitlusega ja terrorismivastase võitlusega. Eh, lisaks sellele keskenduti veel solidaarsuse küsimusele ja välispiiride kaitse küsimusele ning tasakaalu saavutamisele sise- ja välisjulgeoleku vahel. kõik need prioriteedid eh, on välja toodud eh, sisejulgeoleku strateegias, mille kallal koosikomisjon tööd teeb Äh, KOS-i komisjon on vastu võtnud äh, ka väga täpse äh, menetlusliku meetodi selleks, et teha tööd eesmärgiga määratleda ära ähm, organiseeritud kuritegevuse aspektid ja seda Europoli raporti põhjal, kus on ära toodud suu-, põhilised suuremad ohud, mida organiseeritud kuritegevus kujutab. me töötame välja strateegilisi eesmärke ja me tahame eh, neid eesmärke ka saavutada. Eh, nende eesmärkidega kaasnevad eh, väga üksikasjalikud operatiivsed plaanid ning need viiakse ellu kõikide Euroopa ametite poolt ja ka riiklike ametiasutuste poolt. sel viisil püüame me korrastada oma lähenemist organiseeritud kuritegevuse vastasele võitlusele, sellepärast et me tahame keskenduda kõige olulisematele valdkondadele me ei saa kõigega tegeleda ja me tahaksime seetõttu välja tuua just need kõige põhilisemad äh, valdkonnad. niisiis, praegusel hetkel me tahaksime äh, aru anda ka selles osas, mida me oleme juba saavutanud äh, nende tõsiste ohtude vastu võitlemisel see puudutab siis organiseeritud kuritegevust ühelt poolt, aga eh, samas me tegeleme ka kõikide teiste sisejulgeolekustrateegia äh, aspektidega. ehk siis eh, kui me räägime eh, sisejulgeolekupoliitika ja välisjulgeolekupoliitika lähenemisest, siis me valmistame ette teekaarti, mida me arutame koosi komisjonis Äh, selleks, et me saaksime teha koostöös Euroopa Komisjoniga kõik selleks, et rakendada konkreetseid lahendusi, konkreetseid samme ellu viia, mis strateegilisest vaatenurgast lähtuvad, lähtuvalt äh, on äh, väga oluline, eriti just sisejulgeolekut silmas pidades. suur aitäh no.! aitäh, härra Patski, nüüd Rita Por-, Rita Borsellino, palun! erinevatest kõnedest äh, on äh, koorunud mõtted on võimalik äh, võtta kokku paari sõnaga, isegi kui kontseptsioon ise on keerukas. julgeoleku kontseptsiooni ei saa eraldada inimõiguste austamisest. iga kõneleja on seda öelnud meie tööst äh, on selgunud, et neid kahte asja peab käsitlema koos, see on keerukas ülesanne, aga kindlasti ka vältimatu. teine asi, mis alati esile kerkib, on vajadus teha koostööd. teha koostööd mitte ainult äh, Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel, aga nii palju kui võimalik ka agentuuridega, komisjoniga ning kui võima-, vähegi võimalik, siis ka nõukoguga, sest sellises äh, keerukas äh, ja olulises valdkonnas peab olema sellist tüüpi koostöö, mille eesmärgiks peab alati olema saavutada Euroopa kodanike julgeolek, ilma et rikutaks, nagu on öeldud, äh, ka kolmandate riikide julgeolekut ja õigusi kõiki nende asjade kokkukogumine ning äh, süsteemi loomine, kus oleks paika pandud reeglid, sellest saab kindlasti oluline ülesanne, aga me ei tohiks kunagi öö, äh, mööda vaadata, nagu ma juba ütlesin, nagu teised on öelnud, sellest ühest fundamentaalsest väärtusest, mis on Euroopa alustalaks ehk solidaarsusest ühtegi turvalist riiki saavutada ei ole võimalik, kui sellist solidaarsust ei ole ja ma kindlasti kavatsen sellest põhimõttest kinni pidada ka selles raportis, mida ma kirjutan. aitäh, proua Borsino, professor Cataldi, palun. jah, teen väga lühidalt, härra esimees, ma olen täiesti ühel nõul eelkõnelejaga. agentuurid on positiivsed ja olulised nii tehniliselt kui operatsiooniliselt, olen äh, üht päris üsna, päris teadlik Frontexist, sest olen nendega koostööd teinud, aga ilmselge on, et kõike tuleb kontrollida, et oleks saavutatud tasakaal tõhususe ning põhiõigustest kinnipidamise vahel. ning selles aspektis on siseriiklikud agentuurid pärast üheteistkümnendat septembrit teinud head tööd. kui nad on teinud algatusi, siis neid algatusi on kontrollitud ja seal on teatud juhtudel rahvusparlamendid, kohtud, riiklikud kohtud neid hukka mõistnud, seda on juhtunud Ühendkuningriigis, Prantsusmaal ja demokraatia niimoodi töötama peabki. Euroopal on siin loomulikult märkimisväärne vastutus meil on äh, miinimumõiguste standard, äh, mida ei ole, millest loobuda ei ole võimalik, keegi seda ilmselt ei kavatsegi teha. ja see on oluline ka rahvusvahelisele kogukonnale ning äh, vastutuse delokats-, lo-, lo-, ja loomulikult ka see, kus toimub õiguse mõistmine. vastutused on omavahel seotud, lõppkokkuvõttes, kes on süüdi, siis eh, seda ei olegi võimalik tuvastada, juristina mul on sellist tüüpi situatsiooniga tõsiseid probleeme ja mis puudutab Lissaboni lepingut ja seda, millise jurisdiktsiooni alla peaksid langema agentuurid, seda me ei tea, sest seda on lükatud edasi kaheksa aastat, kolm aastat on veel järel ja komisjon ei ole ikka veel ühtegi ettepanekut teinud selle kohta, kuidas äh, see raskus ületada. nii et lõppkokkuvõttes me võib-olla ei teagi, kes on vastutav. või äh, kuidas äh, anda agentuur kohtusse vastavalt artiklile kakssada kuuskümmend viis või sada nelikümmend, sest äh, ei pruugi olla veel äh, loodud vajalikku sidet. aga nagu keegi siin juba ütles, siis rääkides immigratsioonist, ei saa me rääkida mitte probleemist, vaid äh, tegemist on faktiga inimkonna ajaloos immigratsioon on alati meiega olnud, küsimus on selles, kuidas seda hallata. nii et äh, seda ei saa kutsuda probleemiks, see on fakt, millega me peame tegelema. ja osana liikmesriikide demokraatiast ei ole siin mingit alternatiivi. me ei saa kuidagi alla hinnata inimõigusi, sest et on majanduslik eriolukord. Demok-, demokraatia, demokraatliku süsteemi tugevus paljastub rasketel aegadel. aitäh, professor, ja nüüd pikemalt venitamata täname esimesi paneeli liikmeid ning jätkame koheselt äh, selle töösessiooni teise osaga, sessioon üks, äh, nagu see päevakorras on äh, organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi hindamine, ennetamine ja selle vastane võitlus, Europoli ja roll ning selle koostöö riiklike administratsioonidega. esimese kõnelejana on meil siin härra Roop Wainwright, kes on Europoli direktor. pärast seda äh, teised panelistid, keda me veel tutvustame, aga nüüd äh, täname me esimese paneeli liikmeid ning tervitame siia härra Roop Wainwrighti Just, just a second. Yes? We're welcoming our panelists. Mr. Au- äh, äh, siin on härra Agustin Dias de Mera, kes võtab sõna kohe pärast härra Rob Wainwrighti. tema äh, kahjuks siin olla ei saa, sest et on äh, arstlikul põhjusel äh, pidanud kõrvale jääma ning teda asendab äh, tema kolleeg äh, proua Theresa Jimenez Becerril, kes võtab sõna libe komisjoni nimel. Europoli analüüsi tööfailide teemal ja pärast seda saab sõna professor Jörg Moonar, kes on Euroopa kolledži õpingute direktor ja Sussexi ülikooli õppejõud. Äh, kõigepealt aga anname aga sõna Europoli direktorile, härra Robo Inraitile. Äh, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, äh, liikmesriikide parlamentide liikmed, suur aitäh selle eest, et kutsusite meid siia kohtumisele, me oleme siin, et arutada demokraatlikult vastutusvõimet ning ma leian, et kohtumised selline nagu täna on oluline element antud protsessil. nii et äh, lühidalt tahaksin kirjeldada neid suhteid, mis on Euroopa Parlamendi ja Europoli vahel, eh, rahvusparlamentide vahel äh, tänapäeval ning äh, jagada mõtteid selle kohta, kuidas Europoli demokraatlikku vastutusvõimet saaks praktikas rakendada tulevikus. sissejuhatavad märkused, kuna nagu enamik teist teab, on Europol Euroopa Liidu korrakaitseagentuur, me koordineerime tõhusat reageeringut rahvusvahelisele tõsisele kuritegevusele, terrorismile Euroopas, eh, võimaldades eh, kriminaalandmete vahetamist politsei, tolli ja teiste õiguskaitseagentuuride vahel. meie uus peakorter avati esimesel juulil see aasta seal on rohkem kui seitsesada eksperti, analüütikut ning korrakaitseametnikku, mis, kes tulevad igasugustest äh, korrakaitseagentuuridest Euroopas, seal on ka sada kolmkümmend sideohvitseri, kes töötavad ametnikuna äh, nende agentide nimel ja seega on tegemist unikaalse korrakaitsevõimekusega Euroopas. agentuurid igal pool Euroopas äh, sõltuvad meie kahekümne nelja, kakskümmend neli tundi ööpäevas äh, keskusest, kes äh, koordineerib äh, neljateist tuhandet piiriülest uuringut Euroopas iga aasta. loomulikult teeme me koostööd paljude Euroopa agentuuridega, kaasa arvatud Frontex ja Eurojust ning partneritega igal pool maailmas, kaasa arvatud Interpol ning kolmandate riikidega nagu Ameerika Ühendriigid ja paljud nendest on, asuvad Euroopa lähinaabruskonnas. meil ei ole mingisuguseid äh, äh, sunniõigusi, aga ma siiski usun, et äh, me oleme suutnud võidelda paljude kuritegelike võrgustikega ja viimastel aastatel on palju kurjategijaid kinni võetud, kes ei saa nüüd enam teha viga inimestele inimkaubanduse kaudu näiteks. Norra algatusel aktiviseeriti esimene reageeringuvõrgustik Euroopa Liidus, see tõi kokku terrorismivastase võitluse eksperte koheselt liikmesriikidest, et anda otsest toetust Norrale traagiliste sündmuste tõttu ning hinnata seda ohtu, mille on seadnud meile vägivaldne ekstremism. ja me oleme teinud suure, suure panuse rahvusvahelise dimensiooni siin selles uurimises Äh, Operation Rescue on äh, ilmselt kõige suurem äh, laste seksuaalse ärakasutamise juhtum, mida me oleme näinud, meie tehniline ekspertiis, analüütilised võimekused ning sidemed partneritega igal pool maailmas on võimaldanud identifitseerida üle seitsmesaja kahtlusaluse internetis ja rohkem kui sada üheksakümmend nendest arreteeriti ning määratleti ka kakssada kolmkümmend last ning nad päästeti edasisest seksuaalsest ärakasutamisest. mis puudutab Europoli rolli sise, Euroopa Liidu sisejulgeolekustrateegias, siis seda on nüüd selgitatud tänu strateegiale, Euroopa Liidu prioriteedid on nüüd määratletud, selgelt mõistes neid ohtusid, mis ja see on kõik tulenenud süstemaatilisest hindamisprotsessist, mille, mida koordineerib Europol ja see sõltub suuresti informatsioonist, mida me oleme saanud riiklikest, riiklikelt ametkondadelt liikmesriikides Äh, strateegiad on välja arvatud selleks, et äh, tegeleda nende prioriteetsete ohtudega Euroopa Liidus. üheksakümnendatest on Euroop-, Europol arenenud valitsustevahelisest organisatsioonist äh, täielikuks Euroopa agentuuriks, selle, seda on arutatud, tema vastutust ja Lissaboni leping loomulikult annab Euroopa Parlamendile eh, rahvusparlamentidele olulise rolli meie otsuste tegemise protsessis ja see on seotud ka uue Europoli õigusliku raamistikuga, mis võeti vastu sarnasel ajal. see on viinud selleni, et Europoli otsene, üle toimuv otsene järelevalve on suurenenud me oleme koostamas haldusnõukogu liikmesriikide esindajatest, aga nüüd äh, haldab meid ka Euroopa Parlament ning nõukogu, kes esimest korda tegutsevad koos meie eelarve ametivõimuna. ja rahvusparlamendid äh, said samuti palju dokumenti informatsiooniks, kaasa arvatud äh, seaduseelnõud ning aastaaruanded Kontrollikojalt. mina tihtipeale käin Euroopa Parlamendis, aga olen käinud paljudes siseriiklikes parlamentides samuti Äh, Ühendkuningriik, Saksamaa, Itaalia, Hispaania on need, kes hetkel meie tööst kõige rohkem huvitatud on olnud. nagu ma varem ütlesin, siis meie õiguslik raamistik muutus aastal kaks tuhat kümme, äh, see äh, ei ole küll otseselt seotud Lissaboni lepinguga, aga need mõlemad kindlasti toetavad teineteist ning äh, on paranenud ka demokraatlik järelevalve. parlament ei ole seotud mitte ainult eelarve küsimustega, vaid ka üleüldise järelevalvega Europoli üle. Ähm, ja komisjon nüüd välja pakkunud uue õigusliku aluse Europoli jaoks vastavalt artiklile kaheksakümmend kaheksa Lissaboni lepingus ja usun, et see on suurepärane võimalus, kuidas veel parandada Europoli demokraatlikku vastutusvõimet, samuti muutub see agentuur oma töös tõhusamaks meie hetke õigusliku raamistiku sõltumatu uuring hetkel käib ning äh, komisjon ning meie haldusnõukogu uurivad seda, me saame siit omad õppetunnid, mis kindlasti aitab kaasa uue määruse koostamisele. see määrus ilmselt on viimane kõige suurem äh, Europoli õigusliku raamistiku muutmine aast-, lähiaastatel see, Europol peab olema midagi sellist, mis sobib kokku Euroopa politseide tulevikuga mitmed parandused meie töökorraldusse on võimalikud, näiteks eh, selle koha pealt, kuidas Europol saaks anda suuremat finantstoetust prioriteetvaldkondade operatsioonidele. see on midagi sellist, mida me saame teha eh, peamiselt sellega, et Euroopa eh, rahastamisprogrammi mehhanisme kasutatakse ära tõhusamalt. saab arendada ka Europoli võimekust tegutseda regionaalsel alusel, et toetada liikmesriiki nende võitluses sellega, mida on äh, täna juba määratletud kui äh, organiseeritud äh, kuritegevuse suuremad epitsentrid Euroopas. ja ma arvan, et me saame ka kasutada oma positiivs-, positiivset kogemust, äh, et hetkel olla nii-öelda keskne kontor, meil on selge mandaat ning päris tugev operatsiooniline edu ja ma arvan, et seda mudelit võib korrata mitmetes eri rahvusülestes valdkondades ja mis lisaks nendele operatsioonilistele mõtetele peaksime me vaatama ka, kuidas parandada koostööd Europoli ning eh, liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi vahel. inimesed räägivad tihtipeale sellest, kuidas eh, tasakaalustada tõhusus ning vastutusvõime, see loomulikult eh, ei tohiks juhtuda niimoodi, et üks toimub teise arvelt. vastutusvõime on oluline vahend, kuidas tõhusust saavutada. hiljutine artikkel leidis, et eh, kuigi Euroopa Liidu tegevusvaldkond on piiratud, on tema vastutusvõimet viimastel aastatel suurendatud. ja nüüd on raport parlamendis sellest, kuidas teostatakse järelevalvet julgeolekuagentuuride üle Euroopa Liidus, ütleb, et Europol on ilmselt eh, kõige paremini kontrollitud politseiagentuur Euroopas ja Statewatch on hiljuti väga kiitnud meie andmekaitset, eh, nende, nad ütlesid, et see on mudeliks politseile Euroopas ja kindlasti saab äh, meie vastutusvõimet veel edendada ning äh, ootan juba seda äh, arutelu, mis meil libekomisjoniga sel teemal lähikuudel on tulemas. aga nüüd mõned praktilised mõtted siin valdkonnas. esiteks, et koostööd parlamendiliikmetega saab tugevdada niimoodi, et nendele komisjonidele antakse rohkem informatsiooni meie tegevuse kohta. iga aasta aprillis saavad äh, me, Euroopa Parlamendi liikmed juba meie iga-aastase terrorismiaruande, aga nad äh, peaksid saama ka meie regulaarset organiseeritud kuritegevuse ohuhinnangut. Äh, nad saavad ka ettekande Euroop-, Europoli tegevustest ning iga-aastase tegevusaruande, mis on oluline instrument meie tegevuse strateegilise kavandamise jaoks. leian ka, et need aruanded, äh, et neid võiks esitada ka COSAC-ile regulaarsed kohtumised peaksid leidma aset Euroopa eh, Parlamendi liikmesriikide parlamentide liikmete ning Europoli ametnike vahel, et eh, suurendada vastastikust mõistmist. Need kohtumised, mis mul on olnud eh, liikmesriikide parlamentide esindajatega ning libekomisjoni esindajatega, on olnud alati väga konstruktiivsed ja me oleme saanud hästi infot vahetada. ja olen hea meelega valmis isegi tihedamini Euroopa Parlamendi ning teiste parlamentide ette tulema leian ka, et me võiksime suurendada teadlikkust, arusaama Euroopa Liidu tööst ning äh, äh, saab parandada ka järelevalvet meie töö üle, kui me loome näiteks libes sellele määratud alamkomisjoni, kes tegutseks äh, agentuuridega. ma tean, et see oli soovitus hiljutises politseiraportis, progressiraportis komisjoni poolt korrakaitse on väga tihedalt seotud äh, ka põhiõiguste kaitsmisega, seetõttu see sektor on äärmiselt oluline nii kodanikele kui parlamentidele. Europoli rahastab Euroopa Liidu maksumaksja, nii, niisiis on meil avalike teenistujatele kohustus olla läbipaistvad ning äh, tervitame kõiki ettepanekuid, mis sellist läbipaistvust võiksid suurendada. me oleme huvitatud äh, parlamendiliikmete ettepanekutest selle kohta, kuidas muuta agentuur tõhusamaks ja ma usun, et meie uus määrus on suurepärane võimalus, kuidas parandada meie demokraatlikku vastutusvõimet, aga ka parandada seda, kuidas me saame toetada liikmesriike nende võitluses kuritegevuse ning terrorismiga. ja lõppkokkuvõttes vastutusvõime on vahend, millega seda eesmärki saavutada, me tahame saavutada suuremat tõhusust, see tähendab, et korrakaitsjatel aidatakse kuritegijaid kinni pidada, et Euroopa Liidust saaks turvalisem koht härra esimees, ootame üha suuremat koostööd eh, eh, parlamendisaadikutega selleks, et eesmärk saavutada. suur tänu ja nüüd eh, saab sõna proua Jimenez Becerril. tere päevast kõigile. minu jaoks on see väga suur au, et ma saan täna õhtul siin olla. nagu te isegi näete, ei ole ma härra Agustin Diaz de Mera, sest äh, ta kahjuks pidi ära minema seoses sellega, et tal tekkis Hispaanias üks probleem, kuid me teen temaga koostööd libe komisjonis ning minu ühtlasi me mõlemad soovime võidelda kuritegevuse vastu, terrorismi vastu ning olen ähm, sellega väga pikalt äh, tööd teinud, ma olen sellele pühendanud suure osa oma elust, tegelen ohvrite kaitsega ning tegelen sellega, äh, sellega seoses ka raportiga, mis puudutab näiteks ähm, äh, ohvrite kaitseorderit, kuid äh, praegusel hetkel ma tahaksin teile rääkida parlamentaarsest kontrollist, Europoli tegevusest, Lissaboni leppest ning samuti ka eh, tulevastest eh, määrustest. nüüd eh, artiklist kaheksakümmend kaheksa lõigus kaks, mis puudutab Euroopa Liidu toimimist, deklareeritakse, et Euroopa Parlament ning Euroopa Liidu Nõukogu otsustavad määrust kaasotsustusmenetluse raames, millise struktuuri toimimisvõimega, toimimisvaldkonnaga äh, peab tegutsema Europol ning see näeb ette ka seda, et tulevane määrus näeb ette Europoli tegevuse kontrolli Euroopa Parlamendi poolt. ning see on kontroll, milles peab osalema ka, peavad osalema ka rahvusriikide parlamendid. ning Euroopa eh, Politseiagentuuri eh, tegevusraamistik ei näe ette tegelikku demokraatlikku kontrolli raamistikku Europoli äh, äh, ka seotud otsused äh, on seotud artikliga nelikümmend kaks ja nelikümmend kolm Euroopa Liidu Nõukogu poolt vastu võetud otsusest, mis jätab välja igasuguse võimaluse läbi viia Euroopa Parlamendi poolset kontrolli. Euroopa Liidu Nõukogu langetatud otsus tundub, et teeb Euroopa Parlamendist ainult vaatleja ning äh, Ehm, annab äh, meile ainult konsultatiive funktsiooni ning meie otsused ei oma mingisugust siduvat väärtust. nüüd äh, äh, konsultatsioonid, mis me viisime läbi Euroopa Parlamendi sisepoliitika komisjoni, mis on kindlasti, mis lõppesid raportiga, mis Eh, kindlasti tekitab palju eh, va,, elavat vaidlust Euroopa Parlamendis. me, eh, Europol ja teised agentuurid peavad siiski alluma parlamentaarsele kontrollile ning muudel põhjustel on see seotud usaldusküsimusega ning samuti ka riiklikesse pädevustesse sekkumisega ning samuti ka võimal-, agentuuride tegevuse võimalikud negatiivsed tagajärjed ning äh, Euroopa Pala-, komisjoni äh, raskused ko-, kontrolli läbiviimiseks ja äh, Europol ja Eurojust on need ju, kes teevad kõige olulisemat tööd näiteks andmekaitse valdkonnas Euroopa Parlamendil on jagamata õigus kõige olulisemate meetmete väljatöötamisel eh, selliste agentuuride tegevuses. me eh, peame konkreetselt eh, otsustama, millised kontrollimehhanismid me kasutusele võtame ja seda veel lisaks ühtse kontrolli meha-, kontrolli lisaks ühtsele institutsioonide vahelisele kontrollimehhanismile, see on väga oluline selleks, et garanteerida Europoli ja teiste agentuuride tööd. on väga oluline öelda, et Euroopa Parlamendi e, järelevalve roll peab olema väga e, oluline ning sellega seoses on see tulevane määrus samuti väga tähtis. peab e, olema, on väga oluline, et oleks vastastikune usaldus ning härra Wilberit ma tahaksin teile öelda, et see vastastikune usaldus on oluline, see on tulevase koostöö aluseks ning nagu siin juba öeldud on, seda on võimalik teha ka eh, suurema teavitusega eh, agentuuri poolt. mina arvan, et on väga oluline, et me suudaks eh, institutsioonide vaheliselt, agentuuride vaheliselt infot vahetada ning see on just nimelt see, mille abil ei, oma eesmärke saavutada sest eh, kui me ei suuda infot vahetada, siis eh, võidavad lahingu eh, kurjategijad ja terroristid. suur tänu teile. suur tänu teile, proua Vesteril ning selle paneeli lõpetuseks saab sõna härra Jörg Munar, kes on Euroopa kolledži õppedirektor. palun, teil on nüüd sõna. suur tänu teile lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud Rahvusparlamentide liikmed, minu jaoks on väga suur au eh, teie ees sõna võtta ning eh, tänase sessiooni eh, teem on, teema on organiseeritud kuritegevuse terrorismi ennetamine ning selle vastu võitlemine ning selle, nende hindamine. nüüd, mis puudutab Eh, olukorra analüüsi, siis on täiesti selge see, et Europol on teinud väga suuri eh, edusamme eh, analüüsides kuritegevuse taset Euroopa Liidus ning on tohutu vahe, millised on praegused raportid, millised raportid olid kümme aastat tagasi. loomulikult oleme väga kaugel üheksakümnendate aastate olukorrast kus äh, mul on, nagu mul on öeldud, vahel äh, oli vaja äh, täita lünkasid, lugedes liikmes, lugedes ajakirjandust, sest liikmesriigid ei edastanud piisavat informatsiooni. nii et praegusel hetkel võib öelda, et Europol kasutab praegust olukorda väga hästi ära. nüüd organisa-, organiseeritud kuritegevuse taseme hindamine tundub olevat üsnagi äh, Ehm, tehniline, kui tegelikult on see üsnagi poliitiline eh, tegevus. Eh, ainult siis, kui me suudame adekvaatselt hinnata eh, ehm, ohu suurust, on me, suudame me leida ka erinevaid lahendusi. organiseeritud kuritegevus see on, muudab veelgi tähtsamaks Euroopa oli äh, tegevuse analüüsi. nüüd kriitilisema seisukoha pealt, meil on eh, seal praegusel hetkel puudu eh, on adekvaatne hinnang selle kohta, kui, millised, kui kulukaks eh, läheb Euroopa Liidule kuritegevus, kui paljud Euroopa kodanikud langevad kuritegevuse ohvriks äh, ja kui ähm, kulu, kui majanduslikult kulukaks see võib osutuda. sest äh, organiseeritud kuritegevus tekitab suuri majanduslikke äh, kulusid, see tekitab kulusid ettevõtetele ja äh, taksu, maksumaksjale ja nii edasi, kui Europol äh, saaks äh, välja töötada seda, kui äh, kulukaks võib osutuda organiseeritud kuritegevus, siis see äh, oleks väga oluline informatsioon. loomulikult on väga raske saada arvestatavat informatsiooni selle kohta, kuid ma arvan, et äh, selleks, kui me soovime äh, tõeliselt aru saada, kui kalliks meile läheb selline kuri, kui organiseeritud kuritegevus, me suudame ka paremini välja töötada tegelikult väljakutsed. meil on Euroopa äh, Liidus vaja nii riiklikul kui üleeuroopalisel tasandil õigustada vahendeid, eh, mis võtame kasutusele võitlemaks organiseeritud kuritegevusega. Eh, nüüd, mis puudutab ennetust, siis loomulikult selge on see, et Europoli otsus et, ning eh, Europoli mandaat Eh, Euroopa mandaadist on ennetus kõige olulisem osa tema tegevusest, kuid eh, Europolil, eh, Europolil on väga oluline mandaat kuritegevuse ennetuse valdkonnas ning see mandaat on suurenenud kahe tuhande kümnendast aastast saatel, kuid tuleb alati meelde see, mõelda selle peale, et Euroopa Liidus äh, on kakskümmend seitse liikmesriiki ja see tähendab seda, et meil on äh, väga palju erinevaid kogemusi ja erinevaid äh, traditsioone organiseeritud kuritegevusvastases võitluses. peame vaatama, äh, kuidas erinevat kuritegevust ennetada. mõnedes liikmesriikides on ühes valdkonnas rohkem kogemusi, mida võimalik on edastada teistele liikmesriikidele. kuriteo ennetus äh, peaks öö, saama veelgi tähtsama koha, kui ta praegusel hetkel on, see peaks ka avalikkuseni jõudma e,. avalikkus peaks aru saama, et Europol, praegusel arvatakse, et Europol põhiliselt tegeleb repressiivse tegevusega, kuid ma öö, arvan, et ennetustegevust tuleks rohkem esile tõsta. nüüd, mis puudutab kuritegevuse vastast võitlust, siis nagu me kõik teame, Europolil ei ole võimalik e, tegelikult öö, tegutseda sellel tasandil, sest otsese kuritegevuse vastase võitlusega tegelevad äh, liikmesriikide politseiametid, kuid äh, ometi Europol on olulisel kohal organiseeritud kuritegevuse vastase ja terrorismi vastases võitluses, sest mitte ükski teine Euroopa institutsioon ei ole paremas olukorras äh, otsustamaks, millised on tegelikud väljakutsed üle, piiriülese koostöö tegemiseks politseiüksuste vahel. Europol teab juba oma igapäevase töö tõttu, millised on tegelikult raskused ning ma ütleksin, et Europol võiks kasutada ära oma strateegilist olukorda, mida ta seni pole piisavalt palju teinud, ta peaks välja töötama äh, strateegilised valdkonnad, kus on puudujääke ning kuidas nende puudujääkidega tege-, tegutseda, tegeleda. ma olen täiesti veendunud selles, et äh, ma arvan, et seda on muidugi raske sisse viia, sest äh, Europol ei pea olema mitte ainult efektiivne institutsioon, Europol peab olema ka natuke diplomaat ning sellega seoses on tema tegevus teatud määral piiratud. eriti puudutab see poliitilisi tundlikke äh, valdkondi, kuid Europol võiks meile siiski väga palju selgit-, palju rääkida meile sellest, milliseid seadusi oleks vaja näiteks äh, selleks, et mõningaid tõkkeid piiriüleselt politseitöölt äh, eemaldada. see ei puuduta konkreetsete seaduste väljatöötamist, vaid lihtsalt konkreetsete puudujääkide väljatöötamist. hiljem juba poliitilised institutsioonid oleks need, kes, äh, kes äh, konkreetse õiguloomelise tööga tegeleks. praegusel hetkel Europolil ei ole konkreetset äh, mandaati sellega tegemiseks, kuid äh, Euroopal on olemas äh, eksperdid, kelle äh, teadmisi ja kogemusi tuleks ära kasutada. me peame tõhustama ühtlasi ka politsei tööd mõningates liikmesriikides ning siin võib esitada, esitada kriitilisi küsimusi, kui me suuda, üritame eks-, kui me üritame kas me suudame eksperte kogemusi piisavalt hästi ära Äh, kasutada, kas kasutatakse seda ära õiges valdkonnas äh, teadmiste ja kogemuste arendamiseks või kasutatakse seda ära hoopis eks-, äh, repressiivtöö tegemiseks? Europolil on kogemused koostööga kõigi kahekümne seitsme liikmesriigiga ning kuidas Europol oma tööd saaks tõhustada, meil on selleks olemas teatud kogemused, meil on olemas ka välja töötatud mudel mõned strateegilised küsimused on äh, esile tõstetud kui olulised arutelupunktid. kui näiteks Europol tahab käivitada arutelu olulistes strateegilistes küsimustes, võiks see meile väga kasulikuks osutuda. nüüd rääkides Europolist endast, siis äh, mi-, mulle avaldas suurt muljet tema tegevusindikaatoritest, tema tegevusindikaatorid. ja selge on see, et Europol üritab äh, oma vähestest vahendite, väheste vahenditega võimalikult palju ära teha. ma arvan, et ta äh, on üks efektiivsemaid Euroopa agentuure ning Europol on äh, Europol on ka ühtlasi see agentuur, mille Euroopa Liidu Nõukogu ja komisjon ühe uusi ülesandeid äh, määravad. kuid äh, väheste vahenditega ei ole võimalik kõike ära teha. Europol ei saa äh, lõputult Euroopa Liidu liikmesriikide nõudmisi täita. Europolil peaks, oleks, peaks olema võimalus mõningate liikmesriikide pöördumisi Äh, õigemini taotlusi mitte vastu võtta. ja sooviksin ühtlasi äh, öelda ka, et, äh, et tulemusindikaatorid on, selle kohta ma, siis ma võin öelda, et ma elamuslikkuse koht, tean mõndagi, sest Suur, Suurbritannia ülikoolides on tõeline, on tõeline kinnisidee, et need indikaatorid oleks piisavalt head. ühesõnaga ei tohi tegeleda lihtsalt äh, arvudega. Europoli ei tohi äh, muuta lihtsalt äh, mingisuguseks statistikaametiks. me ei tohi kulutada niigi väheseid vahendeid selleks, et ainult väga konkreetsete piiratud küsimustega tegeleda ja mingisuguste statistiliste tulem-, muste saavutamine ei tohiks olla prioriteet. nüüd, mis puudutab meie eh, sidemeid Euroopa Parlamendiga, siis eh, on Euroopa, Europoli jaoks väga oluline ja kogu meie vabadusel, õigusel vara- eh, ja vabadusel rajanev ala prioriteet on see, et meil oleks võimalikult tihedad suhted, ma näen, et siin on palju parlamendi liikmeid, see näitab, et parlamendid võtavad meid tõsiselt, kuid komisjoni kahe tuhande kümnenda aasta eh, teatises eh, tek-, oli üks lause, mis eh, tekitas minus muremõtteid. Öeldi, et need mm, menetlus peaks ka agentuuride prioriteetide paikapanemine olema. minu meelest on see murettekitav, sellepärast et agentuuridel on niigi väga palju prioriteete ja eesmärke, mis on liikmesriikide poolt paika pandud, nii et kui institutsioonid hakkavad meile veel lisaks sellele omapoolseid prioriteete, et peale suruma, siis muutuks meie elu väga eh, raskeks. politseiametid on eh, liikmesriikides põhiliselt valitsuse kontrolli, nii et eh, parlamendid peaks saama esitada tõsiseid küsimusi ning kui vajaduse korral ka Europoli kritiseerida, kui euro, neile tundub, et Europol ei tegele eesmärgipärase tegevusega, kuid ei, Euroopa elu ei äh, muudaks lihtsamaks, kui Euroopa Parlament näiteks hakkaks äh, omapoolseid prioriteete kehtestama Europoli jaoks, meil on see nimekiri niigi või liiga pikk. suur aitäh. ja nüüd äh, on teil, kallid Euroopa Parlamendi saadikud ja riiklik parlamentide saadikute võimalus küsimusi esitada. kõigepealt saab äh, sõna Itaalias senati esindaja. palun, teil on sõna. suur aitäh, lugupeetud esimees. mul on väga hea meel siin äh, täna Euroopa Parlamendis kõnelda. ma tahaksin omalt poolt öelda Europoli juhile, et mul on üks küsimus talle. nimelt, milline on Europoli poliitika selles osas, mis puudutab äh, ühise juurdluskultuuri väljatöötamist politseiametite vahel eriti võttes arvesse asjaolu, et äh, riikidel on sageli erinevad korraldused äh, näiteks tõendusmaterjalide kohta või erinevad standardid tõendusmaterjalide kohta. kui te räägite turv-, julgeolekust või organiseeritud kuritegevuse terrorismivastasest võitlusest, siis äh, sageli ei võeta arvesse erinevaid ähm, ähm, prokuratuuriga seotud funktsioone ähm, või näiteks äh, kohustust äh, kohtuasjaga alustada äh, sama kuriteo eest või sarnase kuriteo eest eh, kohtumenetluse algatamine võib olla keeruline erinevates liikmesriikides, ehkki kuritegu on sama, eh, näiteks terrorism. ja eh, terrorismi piiriülene ulatus on väga murettekitav see tähendab seda, et äh, terrorismivastane võitlus ja äh, demokraatia ja vabadus, nendevaheline tasakaal on midagi väga habrast ja seda on raske saavutada. nüüd ohvrite kaitse, äh, see on valdkond, mida sageli eiratakse mm, ja jäetakse tähelepanuta Euroopa poliitikates. näiteks võib tuua ühe väga tõsise kuriteo, nimelt inimkaubanduse Euroopa lõunapiiril ehk siis inimkaubanduse suunaga Euroopa Liitu. lugupeetud esimees, saab veel sõna äh,. kuna äh, paljud inimesed tahavad sõna, siis annan nüüd Euroopa Parlamendi nimel sõna proua Koomessile. suur aitäh, ma tahaksin äh, küsida, kas äh, järgitakse härra Moonari soovitust, mis puudutab äh, organiseeritud kuritegevuse kulusid äh, ja strateegilised teemad äh, paikapanemisel peaks neid arvestama. kas praegusel hetkel ei peaks olema üks prioriteetidest ka äh, korruptsioonivastane võitlus ja maksuparadiiside vastane võitlus? Äh, sageli on maksuparadiisid mitte ainult äh, offshore riikides, vaid ka lähemal. ja ähm, see kõik äh, tähendab seda, et raha võetakse põhimõtteliselt meie maksumaksjatelt ära ja see on väga tõsine probleem, eriti just praegusel kriisi ajal. niisiis, härra Wainwright, mida Europol selles valdkonnas teeb? Äh, siin on äh, liikmesriikide vahel koostöö puudus ja väga palju viivitatakse tegevusega, samas peaksid Euroopa Liidu liikmesriigid ju koostööd tegema. tundub, et praegusel hetkel lihtsalt tegevusega viivitatakse, näiteks koostöö kohtuametite vahel Portugalis ja Saksamaal. selleks, et kuritegevusele järele jõuda äh, ähm, ja see mõjutab suuresti ka Portugali eelarvet äh, ja samas ei ole äh, ühtset äh, määrust, vahistamisväärust või määrust, mis võimaldaks asjaomaseid kontoreid läbi otsida. Läks aega rohkem kui kaks aastat selleks, et ühisdokument või määrus saada, selleks et need kaks riiki saaksid kohtu tasandil koostööd teha. suur aitäh! Äh, härra Huber Piker, palun. suur aitäh. Euroopa Liidu erinevad ametid äh, on sellised, mida me oleme väga palju loonud ja ma arvan, et selline arutelu, nagu meil siin on, peaks meil äh, peaks meile andma rohkem mõtteainet just äh, selliste ametite puhul nagu näiteks äh, Europol, mis on äh, olnud väga hea näide tõhusalt toimivast ametist. ja ähm, härra Wainwright äh,, ma võin öelda, et agentuur toimib väga hästi, teie amet on vastutav julgeolekuinstrumendi eest, millega Euroopa kodanikud peaksid olema rahul äh, mina olen üks paljudest, kes on veendunud, et Europol on kõige enam seiratud politseikoostöö üksus, see on tõenäoliselt ka Euroopa üks kõige enam seiratud äh, amet. ma arvan, et seetõttu ongi tänase kohtumise ja homse kohtumise mõte äh, pigem äh, mitte selles, kuidas veel rohkem seirata seda väga hästi seiratud politsei koostööüksust. ma arvan, et seda me ei peaks siin püüdma saavutada, hoopis vastupidi, ma arvan, et me peaksime pigem püüdlema selles suunas, et äh, mõelda sellele, et võttes arvesse, kuidas äh, neid seireinstrumente kasutades oleks võimalik äh, mõelda sellele, kas Europolile on võimalik anda uusi pädevusi. ehk siis me peaksime üles kutsuma inimesi sellele, et nad ütleksid välja seda, mida Euroopa võiks ja saaks teha veel ära selles valdkonnas, mis puudutab organiseeritud kuritegevuse, selle vastasest võitlust. väga palju parlament on siin esindatud äh, saadikute näol, kes on tuttavad olukorraga oma liikmesriikides ja selles kontekstis peaksime äh, koguma liikmesriikide poolset infot äh, tegevuse kohta, ähm, mille võrra Europol peaks oma tegevust laiendama. ja kuidas selle kõigega teenida julgeolekuhuve kodanikke silmas pidades. ma arvan, et me just sellele peaksime me keskenduma, selle asemel, et töötada välja veel seireinstrumente, eh, millega koormata Politsei Koostööametit, mis tegelikult on praegusel hetkel ka väga hästi seiratud ja ma arvan, et see peaks olema just eh, meie arutelu eh, eesmärgiks. kas on veel keegi saalis soovijatest, kes soovib sõna? esitada küsimusi, teha omapoolseid märkusi, kui te seda soovite, siis äh, andke märku, kui ei, äh, siis annan äh, sõna taas paneelis osalejatele ja kõigepealt saab sõna härra Rob Wainwright. suur aitäh nende küsimuste eest ähm ma arvan, et siin tehti väga hea mm, tähelepanek eh, selles osas, mis puudutab eh, ühtse juurdluskultuuri puudumist Euroopas, jah, see on üks suur puudus, eh, millega me igapäevaselt kokku puutume, see on alati nii olnud ja praegusel hetkel on veel endiselt Ehm, ja siin tuleb muidugi kõrvale jätta ühise seadusloome küsimus, sellepärast et minu arvates on Euroopa Liit teinud väga head tööd eh, seadusloome suutlikkuse parandamiseks, eh, selleks, eh, et koordineerida politsei tegevust paremini Euroopa Liidus, ma arvan, et tal on tehtud hea töö Euroopa Eurojusti kontekstis eriti ja ka näiteks selliste instrumentide puhul nagu Euroopa vahistamismäärus aga küsimus äh, puudutas äh, äh, politsei tegevuse kultuuri ja igapäevaselt ma näen seda, et meil on palju politseiametnikke erinevatest liikmesriikidest, kes meie ametis tööd teevad ja igalühel on erinevad mõtted selles osas, kuidas juurdlus peaks ideaalis välja nägema. ja me tahame poliitika tasandil seda olukorda parandada, me leiame, et Euroopa Liidu poliitikatsükkel, mis on vastu võetud, mis vastu võetakse, annab meile selleks hea aluse ja põhimõtteliselt tähendab see kõik äh, seda, et kõikides liikmesriikides äh, võetakse kasutusele uus äh, andmetel põhinev mode, mudel politsei tegevuseks me tahame strateegilised prioriteedid paika panna ning kasutada tõhusat koostöömehhanismi selleks, et tagada, et operatiivtegevus oleks võimalik tõhus igas liikmesriigis ja seda kõigis prioriteetsetes valdkondades. ja seetõttu Europolis me loome tugevamat operatiivkeskust, koordineerivat keskust, mis võimaldaks meil erinevate politsei Äh, asutustega erinevates liikmesriikides äh, teha tööd äh, erinevate ohtude kallal. mis puudutab kodanikke, siis ma arvan, et minu kolleeg peaks sellel teemal sõna võtma. tema on sellel teemal pädevam. ja nüüd, mis puudutab küsimust, mis on seotud organiseeritud kuritegevuse kuludega, siis äh, äh, me otsustasime, et äh, selles osas raportis me ei äh, kajasta konkreetseid arve selle kohta. Äh, nagu te juba nägite, siis väga keeruline on organiseeritud kuritegevuse kulusid ära määrata. jah, teatud kulusid on näha, näiteks küberkuritegevusega põhjustatud kulutused ning ka rahvusvaheline äh, Äh, äh, narkokaubandusega põhjustatud kahju on midagi, mis on äh, mõnede poolt ka hinnatud, aga samas on väga keeruline seda kõike hinnata. ja raportis räägitakse pigem kuludest ühiskonnale ja me ei räägi siin mitte ainult otsestest kuludest, vaid ka kaudsetest kuludest, näiteks kui me räägime narkokaubandusest, siis näiteks kahjudest, mida peab kandma tervishoiusüsteem inimeste ravimiste näol, ravimise näol. lisaks sellele äh, äh, tuleb mõelda sellele, kuidas mõõta näiteks hirmufaktorit, äh, nimelt seda, kuidas organiseeritud kuritegevus mõjutab inimeste hirme ja seetõttu on nende äh, andmete kogumine väga keeruline äh, ja ma arvan, et äh, härra Moonar ja tema kolleegid võiksid selles valdkonnas oma panuse anda mis puudutab organiseeritud kuritegevuse vastasest võitlust, siis ma olen nõus, et tegemist on väga olulise elemendiga Äh, korruptsioon nimelt äh, on äh, väga oluline mm, faktor, kui me räägime organiseeritud kuritegevusest, korruptsioon aitab kaasa organiseeritud kuritegevusele ja Euroopas, nagu ka mujal maailmas, on tegemist suure probleemiga, see on seotud ka sellega, ähm, mil määral liikmesriigid suudavad rakendada ja ellu viia rangeid rahapesuga seotud eeskirju praegusel hetkel ma pean äh, tunnistama, et Europol ei ole selles valdkonnas väga aktiivne, kas me võiksime aktiivseks muutuda, jah küll, aga ma arvan, et selleks on vaja tugevamat koordineeritud äh, lähenemist üle kogu Euroopa Liidu ja lõpetuseks äh, härra Pergale ütleksin, et suur aitäh teile positiivsete märkuste eest äh, ning äh, märkuste eest ka selles osas, mis puudutab meie tulevikku. ma olen nõus sellega, et meil ei ole vaja tegelikult tulevikus võib-olla veel rohkem kontrolli, kuivõrd selle kontrolli paremat ellurakendamist ja see hõlmab ka parlamentidepoolset kontrolli. ja mis puudutab tulevikku, kui üldisemad, siis me ei räägi mitte ainult demokraatliku kontrolli väljatöötamisest, eh, vaid eh, nagu ma esialgses sõnavõtus ütlesin, siis eh, meil on tõelised võimalused arendada veelgi rohkem välja ameti põhipädevusi selleks, et võidelda tulevikus paremini terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastu selleks, et midagi tõeliselt ära teha, eriti just küberkuritegevuse valdkonnas, mis on suureks ohuks tänapäeval ja mis mõjutab erinevaid valdkondi, millega me tööd teeme. suur aitäh! Eh, sooviksin vastata härra Santa Martinile. ta mainis, et eh, ta ootaks Euroopa Parlamendi poolt eh, rohkem tähelepanu ohvritele ja samuti ka õigusloomelist tegevust ohvrite heaks, ma olen täiesti nõus sellega, mida ta ütles, minule tundus samuti, kui ma parlamenti tulin, et ähm, oli vaja, et oleks vaja rohkem ära teha ohvrite heaks, sest praegu tegeletakse rohkem kurjategija kui ohvriga. ning äh, tahaksin teile öelda ka seda, et äh, järgmisel kuul võtame vastu ka raporti, mis, äh, mida on väga kaua arutatud ja nüüd äh, võetakse lõpuks Euroopa kaitseorder vastu ning äh, see on mõeldud siis äh, ohvrite kaitseks, ehk siis kui Itaalias või Hispaanias on ähm, ründajale määratud eemal ähm, mis keeld, siis, siis see kehtib ka mujal Euroopas, see on väga oluline ohvrite kaitseks, see aitab äh, kindlasti ka näiteks koduvägivalla ohvreid ja ka teisi ohvreid, kelle ründaja on teada. ning äh, komisjon äh, tuvastas ka, et äh, väga palju on just ohvrite osas tegemata jäämist ning samuti komisjon kavatseb välja töötada ohvrite kaitseks direktiivi ning kavatseme välja töötada miinimumnõudmised ähm, kõigile kahekümne seitsme liikmeriigis, liikmesriigile ohvrite kaitseks, kuriteo ohvritele, äh, olgu siis kuriteo ohver Bulgaariast, Hispaaniast või kus iganes, siis äh, see, ja see puudutab igasuguste kuritegude ohvreid, eriti puudutab see äh, just inimkaupatuse ohvreid, alaealisi, puudega inimesi ning samuti puudutab see ka terrorismi ohvreid. me Eh, praegu kogume informatsiooni ning eh, oleme eh, ning palume ka liikmesriikide parlamenti, et nad saadaks omapoolse panuse, et me saaks niimoodi täiendada seda olulist seadust ning nüüd saab taaskord sõna härra professor Moonar. Um, suur aitäh paar lisakommentaari selle küsimuse kohta, mis puudutab mitmekesisust ning kuul-, äh, politsei kultuuride erinevust, millele just viidati. see loomulikult on jätkuvalt probleem, sest et siit tekib palju pingeid ja sellised pinged võivad aeglustada piiriüles politsei koostööd, aga äh, meie ees on tegelikult siin üks pikema perspektiivi küsimus, sest et ei ole võimalik äh, kultuure harmoniseerida, isegi kui sa oled Euroopa Liidu direktor ja seda ei saa teha isegi mitte Euroopa Liidu seadusandlusega. see on nagu selline pikaajaline vangistus ja see probleem meie ees on. aga ma arvan, et Euroopal mängib siin valdkonnas väga pikk, konstruktiivset rolli Äh, toob politseinikud kokku, paneb nad omavahel suhtlema ja mõistma, et asju aetakse ehk teises liikmesriigis veidi teistmoodi, aga eesmärk on sama ja professionaalsuse tase ei muutu. Europoli roll on siin väga oluline, aga oluliseks äh, jääb ka see, et koostöö jätkuks äh, kahepoolselt, mitmepoolselt äh, polit-, kohalike politseijõudude vahel ja see ei ole kuidagi vastuolus Europoli kasvava rolliga. meil on vaja ka kahepoolset piiriülest politseikoostööd, äh, sideametnike lähetamist ja nii edasi ja ma arvan, et aja jooksul õnnestub meil ületada ka see fundamentaalne probleem. mis puudutab kulude hindamist mis kulud, mis tekivad kuritegevusest, see on väga keerukas äh, valdkond metodoloogilisest seisukohast. ma arvan, et Europol on juba arendanud välja väga rahuldava mat-, metodoloogia organiseeritud kuritegevuse hindamise aruande puhul, aga meil ei ole neid ressursse, et äh, teha sügavuti minevat empiirilist tööd liikmesriikides sellega. nii et üks asi, kus Euroopa Parlament ning liikmesriikide parlamendid võiksid meid toetada, on see, et Europol võiks veidi rohkem mõjutada seda, millised on äh, prioriteedid Euroopa Liidu teadusraamprogrammi valdkonnas, kus on äh, ju tegelikult päris palju raha selleks, et läbi viia uurimisi, uuringuid. Europolil võiks olla mingi mõju äh, määratlemaks, millistesse valdkondadesse see raha tegelikult läheb justiits- ja siseasjade valdkonnas. näiteks, et hinnata kuritegevuse kulusid ühiskonnale laiemalt, äh, selleks, et kasutada Euroopa Liidu maksumaksjate raha tõhusamalt siin kontekstis. ja lõpetuseks äh, korruptsioonivastane võitlus, jah, see on su-, jätkuvalt suur probleem tundlik probleem, sest äh, me teame nimesid nimetamata, et mõnedes liikmesriikides on korruptsiooniprobleem veidi suurem kui mõnedes teistes ja küsimus muutub kiiresti poliitiliselt väga tundlikuks. kui Europol saaks siin tugevama mandaadi, siis ma tegelikult ei kadestaks direktor Wainwrighti kõigi nende tagajärgede pärast, mis tema organisatsioonil sellest võivad tekkida see ei tähenda, et äh, asju selles suunas arendama ei peaks. Äh, meil on olemas Euroopa Liidus ühtne õiguslik platvorm, mis puudutab korruptsioonivastast võitlust, see on minimalistlik, aga vähemalt viieteist aastat taguse ajaga võrreldes on saavutatud progressi. Äh, see on küll väike, aga Euroopa Liit siiski liigub siin ja see on positiivne. maksuparadiisid, see sõltub täielikult liikmesriikidest kes nõukogus peavad äh, kokku leppima äh, tegevustes, millega saaks maksuparadiisidest lahti. aga arvestades neid fundamentaalseid äh, finantsväljakutseid, mis hetkel riikide eelarvetel on, siis ilmselgelt pikas perspektiivis maksuparadiiside saatus on otsustatud, sest kliima muutub siin selle koha pealt tunduvalt karmimaks. ja nüüd lõpetuseks Äh, ütleksin midagi potentsiaalselt üsna ohtlikku. lugedes Europoli aruannet, mõtlen ma alati, et küll nad ilmselt äh, teavad äh, palju, kes on need liikmesriigid, kes tegelikult jäävad maha, kes ei tee täielikku koostööd. see aruanne on äärmiselt diplomaatiline. pahasid nime järgi ära ei tooda. aga ma arvan, et kui seda tehtaks, siis see oleks kasulik. mulle avaldas äh, paar kuud äh, tagasi muljet artikkel äh, Financial Times, kus Marju Monti ütles, et riigivõlakriisi probleemiks osati on ka üleliigne viisakus Euroopa Liidus, et tegelikult ei näidata näpuga tekkivatele probleemidele ja ma arvan, et see kehtib ka teistes valdkondades. see on kindlasti ka korrakaitse valdkonnas see probleem ning äh, kuigi direktor Veinreit peab olema diplomaat, siis äh, vähemalt akadeemilisest perspektiivist ütleksin, et palju rohkem oleks vaja näpuga näidata rikkujate peale. aitäh! Äh, me äh, oleme päris hästi graafikus, nii et teen ettepaneku jätkata viivitusteta meie pärastlõunase diskussiooni viimase osaga, mis äh, kestab kuni poole seitsmeni ja palun nüüd äh, saabuva paneeli liikmed siia, härra Aled Williams, kes on Eurojusti kolleegiumi president, meie kolleeg proua Renate Veeber libekomisjonist nagu olen aru saanud, siis eh, härra Jerzy Montag eh, Brüsselisse täna ei jõudnud. tema on Saksa parlamendi liige, kes ei jõudnud siia ja härra Andrei Labail, kes on Bayonne'i fakulteedist, eh, kes annab meile ak muljeid akadeemiast. täname eelmise paneeli liikmeid ja jätkame kohe järgmise punktiga Well, if I may have your attention. palun tähelepanu. kasutame hästi ära oma aega. ja jätkame ilma viivitusteta järgmise punktiga. meil on siin diskioon, diskussioon sellest, kuidas ehitada Euroopa kohturuumi, mis on äh, seotud ja põimunud riiklike kohturuumidega ja eriti, mis puudutab just Eurojusti rolli. tervitame siin Eurojusti kolleegiumi presidenti härra Aled Williamsit, kes saabki esimesena sõna um,. suur aitäh, härra esimees ja aitäh selle võimaluse eest. Äh, Please, some of you Room, palun need, kes äh, ruumist äh, lahkumas on, äh, tehke seda vaikselt, nii et need, kes saali jäävad, saaksid kuulata, mida on öelda härra Jared Williamsil um,. In Inglise keeles on meil, meil väljend, et hääletatakse jalgadega. aga luban teile, et pean teid kinni ainult umbes kümme minutit ma ei hakka öö, äh, kordama üle seda, mida Rob Wainwright juba väga kaunilt rääkis sellest, millised võimalikud kontrollid eksisteerivad, sest et äh, mõlemad meie organisatsioonid, Eurojust ja Europol, äh, on siin sarnases seisukorras, korras, mis puudutab demokraatlikku vastutusvõimet. üks erinevus loomulikult on, äh, mis puudutab seda lähenemist, mille Lissaboni leping võtab, erinevus Eurojusti ja Europoli vahel, Europol äh, üle teostatakse järelevalvet, äh, Eurojusti üle vastavalt lepingule teostatakse hindamist. järelevalved äh, tundub minu jaoks tunduvalt sügavuti minevam kui hindamine üritan väga lühidalt vastata kahele küsimusele, mis loodetavasti öö, on siis ka teatav sissejuhatus sellesse töösse, mida Eurojust teeb. esimene küsimus puudutab seda, millist tüüpi vastutusvõimet peaks taotlema selline organisatsioon nagu Eurojust, mis eelneva aluslepingu järgi äh, oli äh, Euroopa Liidu justiitskoostööüksus. ja ma arvan, et on kerge öelda üsna kiiresti, millist tüüpi vastutusvõime ei peaks äh, siin äh, äh, sisse tulema ja see on operatsiooniline vastutus äh, siin ma järgin väga kasulikku aruannet, mis tuli välja Euroopa Parlamendist ja see puudutab äh, parlamendi järelevalvet äh, julgeolekuüksuste üle Euroopa Liidus, seda mainiti siin ka varem, seda tegi proua Borsellino. miks ei ole õige, et äh, teostatakse demokraatlikku järelevalvet Eurojusti operatsiooniliste külgede üle? vastus siin on üsna lihtne. vaadates Eurojusti missiooni sellisena, nagu ta on paika pandud Lissaboni lepinguga, siis selleks on, et me toetame ja tugevdame koostööd ning koordineerimist äh, siseriiklike äh, juurdlusüksuste vahel, kohtuüksuste vahel äh, nende üksuste taotluse arv, äh, taotluse alusel. nii et Eurojust äh, eksisteerib hetkel selleks, et koordineerida Euroopa Liidu agentuuride tegevust nagu Europol, Frontex ja Olav ning samuti selleks, et teha tihedat koostööd siseriiklike juurdlus- ja kohtuametite vahel ja nüüd jällegi äh, pöördudes selle küsimuse juurde, äh, kuidas suhtlevad omavahel Eurojust ja riiklikud äh, ametivõimud, siis Eurojust on selline hübriidüksus, sest et ta koosneb nii prokuröridest, kohtunikest, politseinikutest, politseinikest liikmesriikidest kui ka Äh, seal on ka sellised inimesed, kes on otseselt määratud komisjoni poolt Brüsselist. mis puudutab neid numbreid, siis äh, on Eurojust väike, aga loodetavasti tõhus organisatsioon, meil on umbes nelikümmend viis prokuröri, liikmesriikidest, kes äh, Eurojustis töötavad ja kellel maksavad palka liikmesriigid ja nad on tihedas kontaktis nende liikmesriikide ametivõimudega, meil on umbes kakssada inimest, kes äh, on komisjoni palgal äh, Eurojusti rubriigis ning arvestades turvalisuse ja õigluse vabaduse ala loomist on meil ka väga hea, et meil on äh, riiklike ekspertide võrgustik, neid on Eurojustis hetkel umbes viisteist, nad tulevad liikmesriikidest, töötavad Eurojustis äh, tegelike operatsiooniliste juhtumite kallal ja siis nad lähevad liikmesriikidesse tagasi, äh, et levitada infot selle kohta, kuivõrd hea on töötada Euroopa Liidu tasandil äh, Äh, tõsise kuritegevusega võitlemisel. Äh, teen selle veidi konkreetsemaks ja toon näite. võtame olukorra, kus äh, liikmesriigi politseiamet edastab Europolile informatsiooni pärast seda, kui on üks narkokaubandusega tegeleja arreteeritud. tal võetakse ära mobiiltelefon, teda küsitletakse see, sel teemal, millised on need telefoninumbrid seal telefonis, kellega ta on kontaktis olnud Europolis, siis seda töödeldakse, analüüsitakse analüüsi tööfailis ning äh, tuvastatakse, et see number on, on olnud kontaktis ka narkokauplejatega teistes liikmesriikides. otsustatakse, et see on selline operatsioon, millega võiks jätkata äh, proaktiivse operatsioonina on tõendusmaterjale sellest, et äh, tegutseb organiseeritud kuritegevuse grupeering äh, ja siis saab selgeks, et äh, selleks, et telefonikõnesid pealt kuulata, peab saama kohtu loa mitmes liikmesriigis. see ei ole alati lihtne, arvestades Äh, millised on erinevad määrused, seadused, mis äh, sellise sekkumise puhul kehtivad, hilisemas etapis äh, muutub vajalikuks tagada, et narkokauplejate pangakontod külmutatakse, võib-olla kehtivad väga erinevad reeglid selle kohta, kuidas neid varasid külmutada ühes liikmesriigis või teises, on vaja välja anda Euroopa vahistamismäärus, jällegi see puudutab erinevaid akte erinevates liikmesriikides ja siis on siia kaasatud euro just tihedas koostöös Europoliga ja seda just selle esialgse kontakti tulemusena. siin on väga lihtsustatult toodud näide sellest, kuidas asjad peaksid töötama Eurojusti puhul. lõppkokkuvõttes juht, kui need operatsioonid jätkuvad, Äh, ja Eurojust äh, asju koordineerib ja meil on umbes sada viiskümmend koordinatsiooni kohtumist selliste juhtumite puhul aasta jooksul, siis äh, tegelik justiitskontroll, mida siin kasutatakse selleks, et määratleda, kuidas informatsiooni kasutada, et kuidas koordineerida selliseid sekkuvaid tegevusi kurjategijate, väidetavate kurjategijate vastu, kõik Äh, see langeb riikliku justiitskontrolli alla ning seetõttu ma ütleksin, et demokraatlik vastutus äh, Eurojusti puhul see ei peaks puudutama operatsioonilist tööd, äh, millega ta tegeleb. ainuke erand äh, resolutsioon, mille ma siin välja tooks, on see, et Eurojusti ning teiste Euroopa Liidu organisatsioonide puhul on äärmiselt oluline, et oleksid äh, selgelt äh, paika pandud prioriteedid poliitilisel ja seadusandlikul tasandil ja seda peaksid tegema Euroopa ja liikmesriikide parlamendid. meie töötame vastavalt nendele prioriteetidele, mis meile seatakse äh, üksuste poolt siin Brüsselis, kes saavad kindlasti infot ka seadusandjatelt siin. mõtlen just äh, siin eriti tööd, millega tegeleb COSI, artikkel seitsekümmend üks nõuded et äh, Euroopa ja siseriiklikke parlamente peaks informeerima ettevõetud tegevustest. ja äh, Eurojusti puhul siis asjad enam-vähem niimoodi toimivad, tervitame demokraatlikku vastutust kogu oma tegevustikus, aga mis puudutab operatsioonilist tööd, siis põhjustel, mille ma siin välja tõin ja ma arvan, et minu arvamust äh, jagab ka enamik seadusandjatest äh, detailse operatsioonilise töö üle hinnangu andmine ei oleks ehk kohane. kuidas siis tulevikus parandada Eurojusti tööd, mis puudutab tema operatsioonilist mõju äh, kui ka vastutusvõimet Äh, siin ma teeksin erilise palve. esiteks ütleksin, et on äärmiselt oluline, et liikmesriigid äh, kasutaksid täielikult ära hetkeraamistikku, mis kättesaadav on Eurojusti puhul, eriti äh, on Eurojustil nüüd neljanda juuni otsusega tekkinud et liikmesriikidel on nüüd tekkinud kohustus anda Eurojustile eh, detailset infot igasugusest euro kuritegevuse juhtumist, mis neil on, ehk siis igasugune tõsine piiriülene juhtum liikmesriikidel, see, nendest eh, peaks Eurojusti teavitama. Eh, me oleme väga praktiliselt äh, toetanud ühiseid uurimismeeskondi, millest te kindlasti palju olete kuulnud ja selle uue otsusega edendame me ka Eurojusti riikliku koordinatsioonisüsteemi ehk siis äh, virtuaalsed äh, kontorid kõikides liikmesriikides. aga laiemal tasandil see, mis on minu arvates sama oluline ja mõjutab otseselt demokraatlikku vastutust, ja seda nii Euroopa Parlamendi kui rahvusparlamentide ees, on see, et äh, jätkatakse seadusandlike meetmetega Eurojusti valdkonnas. siin ei pea ma silmas mitte ainult artiklit kaheksakümmend viis ja kaheksakümmend kuus Lissaboni lepingus, äh, mida kavatsen järgmiseks lühidalt mainida, vaid äh, väga konkreetsed meetmed, mis jõuavad kohe varsti Euroopa Parlamendi ette Euroopa uurimisorder, mis äh, tekitab revolutsiooni, mis äh, puudutab äh, piiriülest koostööd kuritegevuse valdkonnas, see tähendab seda, et kaob ära selline antiikne süsteem taotluste esitamise puhul ja nii edasi ja see parandab kindlasti koostööd liikmesriikide vahel piiriüleste juurdluste puhul eeldan, et Euroopa Parlament äh, suhtub positiivselt Euroopa uurimisorderi äh, ettepanekusse, siin on üks instrument, mis võimaldab prokuröridel, korrakaitseagentuuridel kiiresti ning tõhusalt koostööd teha äh, vastastikuse tunnustamise instrumendi kaudu oma partneritega teistes liikmesriikides. ja tervitan seda instrumenti konkreetselt just ühel põhjusel, see puudutab proportsionaalsust. kui see instrument Euroopa Parlamendi ette jõuab, kui äh, liikmesriikide parlamendid seda arutavad, siis äh, äh, siin on ehk üks äh, miinus, mida nähakse Euroopa vahistamismääruse puhul, mis on olnud edukas ja see on see, et äh, ei ole piisavalt rakendatud proportsionaalsuse põhimõtet kui seadusandjad suudaksid tagada, et see proportsionaalsuse põhimõte on piisavalt äh, peegeldatud selles uues Euroopa seaduses, siis ma arvan, et see on suur edusamm, mis puudutab piiriülese organiseeritud kuritegevusega võitlemist. jah, ma saan aru, et aega on nüüd kulunud, aga järgmiseks mainin artiklit äh, kaheksakümmend viis ja määrust, äh, ettepanekut, mis nagu ma olen aru saanud, järgmise aasta jooksul teie ette jõuab, ilmselt aasta kaks tuhat kaksteist äh, sügisel. vastavalt artiklile kaheksakümmend viis on kaks moodust, äh, kuidas äh, on võimalik Eurojusti reformida, et muuta teda tulevikus tõhusamaks. artiklis kaheksakümmend viis on sätted, mis puudutavad Eurojusti pädevuste laiendamist. meil on võimalus äh, Äh, algatada juurdlust äh, ning äh, meil võiksid olla ka kohustuslikud pädevused, et lahendada jurisdiktsiooni küsimusi. see pädevuste küsimus ilmselt ei ole Eurojusti ettepanekus, aga seadusandlad peavad mõtlema selle üle, kuidas Eurojust on tegelikult üles ehitatud, milline, kuidas seda juhitakse ja see puudutab äh, otseselt kaasotsustusmenetlusi ning äh, võimaldab kohest demokraatlikku kontrolli äh, Eurojusti rahastamise, juhtimise ja poliitika kujundamise puhul. jah, ma saan äh, aru, et olen vist oma kõneajast veidi üle läinud, artikkel kaheksakümmend seitse ja võimalus Euroopa prokuröri ameti loomiseks see on ilmselgelt väga tundlik, keerukas küsimus. niisiis, kui tohin, siis lähen sellest mööda, viidates sätetele, mis juba eksisteerivad üle vaadatud Eurojusti otsuses, mis nõuavad, et liikmesriigid annaksid Eurojustile konkreetsetel juhtumistel informatsiooni igasugusest äh, piiriülesest äh, juurdlusest, millega nad tegelevad ja mis puudutab rikkumist äh, Euroopa Liidu finantshuvide vastu. kui me saame sellist tüüpi informatsiooni liikmesriikidelt, siis on Eurojustil võimalus tõendite alusel anda loodetavasti kasulikku informatsiooni seadusandjatele kui nad hakkavad seda konkreetset küsimust arutama, aitäh. suur aitäh. suur aitäh teile, härra Williams, selle väga kiire, kuid äh, põhjaliku ettekande eest, mis puudutab Eurojusti ja nüüd me liigume edasi äh, ja sõna saab meie kolleeg Euroopa Parlamendist proua Renate Weber, kes on libekomisjoni auväärne liige ja eh, on ka meie raportöör selles osas, mis puudutab eh, eh, kriminaalmenetluses kohtumenetluse konfliktide lahendamist ja ennetamist, see on väga oluline teema libekomisjoni töös ja nüüd on teil sõna, proua Veber. suur aitäh, lugupeetud esimees, mul on väga hea meel täna siin olla täpselt nagu ma olin siin tagasi ka aasta, siin, siin ka aasta tagasi Äh, mil meil äh, toimus ka kohtumine riiklike parlamentidega ja mina pooldan äh, kogu hingest selliseid kohtumisi ning tihedamat koostööd Euroopa Parlamendi ning liikmesriikide parlamentide vahel. ma jätkan sealt, kus härra Williams lõpetas kõigepealt äh, ta mainis, et äh, varsti on oodata äh, seadusandlikke muudatusi, ma ei ole päris kindel, kas need varsti aset leiavad, aga igal juhul meil on veidi aega selleks, et ette valmistada, et mõista, mida me selle uue seadusandlusega tõesti saavutada tahame. ja mina arvan, et sellised kohtumised nagu täna aitavad meid palju edasi, nagu seda tegi ka see uuring, mida siin mainiti. see uuring on midagi, mida ma teile ka soovitan ja meieni jõudis see eelmisel nädalal ja tegelikult eile libekomisjonis tutvustati seda. selle viis läbi sõltumatu selle viisid läbi sõltumatud eksperdid paarist teaduskeskusest ning Euroopa mõnedest ülikoolidest mõned selle uuringu soovitused on sellised, mida ma tahaksin teiega täna ka jagada ja teiega täna siin arutada, sellepärast et esmajoones on need seotud äh, just tänase kohtumisega. Äh, härra Williams äh, ütles, et, et see, mis ei peaks olema demokraatliku äh, aruandluse ja vastutuse osa, on just operatiivküsimused. kõigepealt äh, meie oleme äh, Euroopa ametite järelevalvajad selles valdkonnas, see on meie pädevus. me räägime poliitikatest, me räägime haldamisest, me räägime rahandusest. minu arvates ei ole need teineteisele vastukäivad valdkonnad. poliitikavaldkonna puhul ma ütleksin, et meil on seadusandlik äh, pädevus, aga võib-olla oleks parem, kui meil oleks äh, rohkem äh, kontakte Eurojusti juhtidega selleks, et äh, teha kindlaks, millistes valdkondades neil on abi vaja ja äh, rahastamise ning äh, juhtimise haldamise küsimuses on meil siin kom-, siin parlamendis eelarvekomisjon, kellel on pädevusi eelarve küsimustes, meil on eelarve kontrolli küsimus ja nii edasi, ma arvan, et meil on piisavalt vahendeid äh, selles vallas tegutsemiseks. huvitav on teile mainida ka seda, et see uuring, mida ma mainisin, on tegelikult väga range äh, ja ütleb, et Euroopa Parlament äh, ei tohiks olla kaasatud juhatusse Mm, selle määramisse ega äh, ka presidendi ametimääramisse. ja autorid ütlevad, et äh, sel viisil äh, saaks parlament säilitada oma neutraalsuse ning saab olla tõhusam oma järelevalvetegevusi läbi viies minu arvates on tegemist üsna vastuolulise teemaga siin parlamendis, sellepärast et mul on kolleege, kes tahaksid olla rohkem kaasatud presidendi ametisse määramisse, vähemalt presidendi ametisse määramise siis, aga sellele küsimusele võib loomulikult ka pikemalt mõelda. ja tegelikult on tõsiasi see, et äh, kõige tundlikum küsimus, kui me räägime äh, järelevalvest, kontrollist, on just info saamine. Äh, info saamine ametitelt, Eurojustilt, Europolilt, Frontexilt millist infot on meil vaja saada või millisele infole peaks meil olema õigus? huvitav on teile siinkohal öelda seda, et äh, selle uurimise esimene soovitus ütleb järgmist, ma tsiteerin. oluline on see, et Euroopa Parlament äh, tagaks selle, et mis tahes uued äh, korraldused, mis puudutavad nende üksuste järelevalvet ja kontrolli, ei mm, tooks kaasa selle, et liikmesriigid eh, ei kasuta enam neid üksusi koostööplatvormidena, ehk siis teiste sõnadega, eh, kui tahta liiga paljut eh, nendelt asutustelt siis koormatakse neid liigselt ning see tähendab seda, et liikmesriigid pöörduvad mujale, eelistavad kahepoolset koostööd selle asemel, et teha tööd Europoli või Eurojusti läbi aga teisest küljest jällegi äh, loomulikult oleme me õigustatud äh, infot saama. me peame vastama küsimusele, kuidas äh, need kaks aspekti omavahel ühildada. võib-olla, isegi tegelikult mitte võib-olla, ma olen üsna kindel, et üheks lahenduseks, mis aitaks probleemi lahendada, on see, et kui me räägime informatsioonist ja sellest, mida me vajame nendest asutustelt, siis me peame meeles pidama ka seda, et eh, nemad, need asutused siis on saanud eh, informatsiooni ka liikmesriikidelt, erinevatelt eh, riikide asutustelt, olgu nad siis luureametid või muud asutused. ja selles valguses peame meie Euroopa Parlamendis usaldama rohkem riiklikke parlamente ja nende ameteid ja üksusi selleks, et nad jälgiksid seda, mis riiklikul tasandil toimub ja selle saavutamiseks äh, usun ma, et on meil vaja teineteist paremini tunda ning teineteisega paremini koostööd teha, sest äh, kui me seda ei tee, siis ei ole võimalik äh, siis, siis siis tuleb mõista, et ei ole võimalik ka teha seda topelt, mida liikmesriikide tasandil tehakse me peaksime tegelikult kasutama rohkem ära ka võimalust koostööd teha Äh, ühiste järelevalveasutustega, sest meie Euroopa Liiduna äh, oleme selle asutuse loonud ja talle on antud konkreetne mandaat äh, nimelt teostada väga ranget kontrolli nende ametite üle. me peaksime selle asutusega koostööd rohkem tegema, sellepärast et just see asutus on see, kel on õigus Äh, vaadata kõiki andmeid, kõiki kaustu ning tulla meie juurde ning öelda, kas midagi oli valesti või mitte ja kui midagi on valesti, oli valesti, siis äh, on tal ka õigus äh, paluda ametitel vastavad korrektuurid sisse viia ehk siis praegusel hetkel ma tahaksin olla väga aus ja öelda, et see, mida parlament teeb, on lihtsalt kohtuda Äh, selle järelevalveametiga äh, siis, kui mingi raport on välja antud, aga mina arvan, et sellest ei piisa. veel kord ütlen seda, et ääretult oluline on äh, see, et selle arva, selle uuringu puhul on selgelt välja öeldud see, et Euroopa Parlament ei tohiks Mm, saada juurdepääsu andmetele, mis on äh, edastatud nende asutuste andmebaasi ja mida jagatakse liikmesriikide asutustega, sellepärast et äh, seeläbi äh, segutakse inimeste eraellu. ja tõsi on see, et sageli selles parlamendis siin me palume rohkemat, kui ette on nähtud ja selge on ka see, et äh, mõnikord on äh, nendel palvetel ka head põhjused. Äh, mina tulen fraktsioonist, mida sageli kritiseeritakse sellepärast, et me oleme valjuhäälselt, valjuhäälsed, kui me seame küsimuse alla teatud õigusaktide vajalikkuse või proportsionaalsuse aga mina vastaksin siinkohal kritiseerijatele seda, et kui mina ei saa piisavalt teavet, siis kuidas äh, on mul võimalik äh, õigeid otsuseid, õigeid hinnanguid teha äh, sellega seoses, mis ametites toimub. ja mul on väga hea meel nüüd tsiteerida samast uuringust järgnevat lõiku, seal öeldakse, et teave on hapnik, mis aitab kontrolli tegevust ellu viia ja äh, seda kontrollitegevust saab ainult piiratult äh, ellu viia juhul, kui äh, juurdepääsu dokumentidel ei ole. me peaksime saama juurdepääsu infole, mis puudutab ohtusid Euroopa Liidu liikmesriikide julgeolekule, sellepärast et ilma sellekohase teaveta, teabeta on siin Euroopa Parlamendis meil väga keeruline teada seda, kas me peame seadusandlikke dokumente muutma, kas me peame teile andma rohkem eelarvevahendeid või kas me peame Äh, muul viisil äh, koostööd tegema. kuidas me seda teavet saama siis peaksime? Äh, siinkohal on üks võimalus, mida siin uuringus ka mainitakse, see, et tuleks luua allkomisjon, mis tegeleks ainult eh, sellise salastatud informatsiooniga. mitte kõik ei ole selle mõtte poolt, paljud mu kolleegid ütlevad, et ei, ei, ei. Ehm, me peaksime siin rääkima avalikust infost, äh, siin on erinevate poolte argumente kõlanud, me peaksime olema mõistlikud äh, selles osas, mida me palume, aga igal juhul ma arvan, et äh, teatud mehhanism on vajalik paika panna selleks, et Euroopa Parlamendi saadikud saaksid juurdepääsu salastatud teabele. ma tahaksin lõpetada sellega, millega ma alustasin, ehk siis ma siiralt usun, et võib-olla mõnikord äh, ei ole vaja äh, uut äh, seadusandlust, võib-olla me saame äh, lünki täita parema koostööga, ehk siis usaldada rohkem liikmesriikide parlamente, me peame teineteist paremini tundma, nagu ma ütlesin, ja loomulikult me peame teineteist usaldama selles mõttes, et me usaldame teid, et te teete tööd kohalikul tasandil, ja et me teeme oma tööd nende asutustega, mille me juba loonud oleme ja et nad saaksid selle mandaadi põhjal tegutseda, mille me loonud oleme. suur aitäh ja enne kui ma avan äh, arutelu, kuulame me ära äh, Andrei Labai, kes äh, esindab Bayonne'i ülikooli. palun. Bien, merci, monsieur le president suur tänu teile, härra esimees, aitäh küllakutse eest. aitäh sellest, et tegite mulle au ja lubasite osaleda mõttevahetusel rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi esindajatega. kell on juba üsna palju, nii et ma ei hakka siin eriti keerulist juttu ajama ja juriidilisi äh, äh, konkse äh, selgitama ma räägin võimalikult äh, vabalt ja avameelselt, mitte eriti akadeemiliselt. nüüd kõigepealt esimene märkus, kõigepealt äh, see, mis äh, puudutab siis seda, kui aeglaselt ühtne Euroopa õigusruum toimima hakkab. praktiliselt kümme aastat on möödas sellest, kui loodi Eurojust kahe tuhande teisel aastal. üheksa aastat seega ning äh, Ehm, mis puudutab Euroopa repressiivsüsteemide, karistussüsteemide ehm, küsimust, siis eh, selles osas langetati otsus Euroopa alu-, Euroopa Lissaboni leppega ning kui me vaatame, mis on sellest ajast toimunud, siis vaatame, mis on muutunud efektiivsemaks, mis mitte. euro just toodi kahe tuhande teisel aastal, see oli väga ettevaatlik otsus, kahe tuhande kaheksandal aastal samuti võeti vastu otsus, mis eriti kaugele ei läinud ning äh, õigus äh, julgeolek äh, julg-, õigusküsimuste julgeoleku osas on tehtud edusamme nüüd Stockholmi programmi osas ja tulen selle juurde hiljem tagasi. komisjon ütleb, et on vaja suurendada Euroopa äh, kodanike usaldust äh, õigusliku Euroopa vastu, kuid kõigepealt tuleb tõestada, et ta eksisteerib üldse olemas, äh, ta on üldse olemas ja et tal on ka mingisugune lisandväärtus Euroopa kodanikele ja Euroopa ühtsusele. nüüd, äh, nüüd peaks võtma aluseks lihtsalt olemasolevad aluslepped, vähemalt õigusteaduse professor muuga tegeleda ei saa, peab analüüsima olemasolevaid tekste ja selgitama nende tähtsust ja kasutusvõimet ning eh, eh, väga raske on juristile kuulata eh, strateegilisi plaane, poliitilisi, poliitilisi strateegiaprogramme ja nii edasi. see on üsnagi keeruline, kui võtta arvesse, et tegu on probleemi, mis on sama vana kui inimkond ise, ehk siis võitlus kuritegevuse vastu, ohvrite õiguse kaitse ja nii edasi, need on kõik väga vanad probleemid ning äh, kõigepealt nüüd äh, peaksime aluseks võtma olemasolevad aluslepingud, need anna-, ütlevad meile kõik, mida me teada saame, sest äh, praegusel hetkel on meie tegevuse aluseks põhiliselt Amsterdami leping, mitte niivõrd Lissaboni oma, olgem ausad. teiseks, siin räägiti olemasolevaid, rääkis proua olemasolevatest määrustest, mis peaks nii-öelda uue hinguse andma Lissaboni leppele ja kolmandaks üritagem aru saada, millised repressiivvõimalused oleks Euroopa Liidul tulevikus. nüüd kõigepealt esimene mõte, Lissaboniseerimine nii-öelda jutumärkides, kui me hakkame just Eurojusti nii-öelda eh, Lissaboniseerima, siis see eriti kaugele ei jõua Eh, sest euro just loodi kahe tuhande teisel aastal ja ta parandati kahe tuhande kaheksandal aastal nagu Lissaboni leppe ei olekski olemas ning tegelikult muudatused tehti äärmiselt ettevaatlikult. samas me ei saaks öelda, et eh, toimus selline Kopernikuse tüüpi revolutsioon, kuidas, kui Lissaboni lepe vastu võeti. ning põhimõtteliselt siiamaani karistuspoliitika on seotud liikmesriikide vahelise äh, Eh, koostööga, nii et siin pole tegu integratsiooniga ega ka vertikaalse alluvusega, vaid tendu on tegu, endiselt on tegu liikmesriikide vahelise koostööga, mida Euroopa Liit toetab ja seda hoolimata sellest, et valitsusvaheline sammas kadus ära. ning siin võib konstateerida midagi väga lihtsalt, ehk siis eh, ei ole olemas mingisugust Euroopa valitsust kohtunike tasandil, mis, eh, mida praegu tekitama hakatakse ning eh, liikmesriikide valitsused on need, kes endiselt äh, on tüüri juures enne, äh, aja, samal ajal ja pärast. ning nagu härra Williams seda just praegu ütles, on ähm, eesmärgiks äh, vahendada Euroopa tasandit ja liikmesriigi tasandit ja samas on see siiski üsnagi keeruline, sellepärast et eh, kui eh, eh, nüüd meeles pidada, milliste raskustega on tegi, siis kõige oluline, sama oleks öelda just seda, et koostöö teiste liikmesriikidega sellega tegelevad põhilised liikmesriikide vastutavad asutused ning liikmesriik sellesse asja, vabandust, Euroopa Liit sellesse asjasse ei puutu ning Euroopa Liit üritab välja töötada praegu ehm, ehm, omapoolset määrust, mis puudutaks liikmesriikide valitsusi, see on loomulikult suur väljakutse. Eurojust ei eh, ole kahtlemata piisavalt arendatud, tal on suurem potentsiaal kui see, mis me talle praegu anname. tegu on originaalse struktuuriga ja seda on oluline öelda teiste sõnadega, kui te vaatate, eh, kes on Lissaboni leppe suurimad võitjad, eh, mis eh, võitis nii-öelda teisi kandidaate, siis kõige suurem võitja ongi Eurojust. ta on ainus institutsioon, mis on tõeliselt välja toodud kui liikmesriikide koolituse võti, see on just nimelt Eurosüst. ning artikkel kaheksakümmend viis lepingus, mis, mille eesmärgiks oleks äh, praegusel hetkel siis äh, paremini põh äh, põhjendada oma tegevust ja kes toetab oma tegevuses liikmesriikide struktuuridele, praegusel hetkel on see mingis mõttes segavaks faktoriks. nüüd, mis puudutab tulevikku, siis Eh, lõige kaks eh, rõhutab, et on vaja koordineerimist ja koostööd parandada ning eh, siin muidugi hämmastab see viisakas vaikus paragrahvi kaheksakümmend viis osas. Mm, ei ole võib-olla hämmastav, et nõukogu vait on, aga miks komisjon midagi ei ütle ning sellega seoses ka üks idee, mille ma sooviksin teile välja pakkuda. Teil on ajalooline vastutus, see on väga suur vastutus. tõepoolest, kui artikkel kaheksakümmend viis äh, äh, artikkel kakskümmend viis osas äh, peaks kontrollima, kuidas seda rakendatakse. ja peaksite nüüd defineerima ühte väga olulist küsimust kogu Euroopa õigusruumis toimuvat karistuspoliitikat, see Äh, puudutab äh, seda, et millised võimalused, milline mandaat on Eurojustil. siin peaks olema kolm punkti, mis on kõik väga olulised. kõigepealt äh, siis õigusprotsessi, uurimisprotsessi käivitamine liik-, liikmesriigi võimuesindajate poolt, uurimise koordineerimine, õiguskoostöö tugevdamine ning konflikti lahendus. siin äh, on väga oluline element, mis minu meelest Euroopa Liidu õigusloomelistele üksteistele annavad kolm mõtlemispunkti. esimene mõtlemispunkt oleks järgmine, mis äh, minu meelest on struktuurilise iseloomuga. see eh, paneks teid mõtlema siis selle eh, peale, kuidas Eurojusti tõepoolest eh, justiitslikumaks muuta. ta ei ole selline instants nagu teised. ta koosneb põhiliselt prokuröridest ja kohtunikest. minu meelest äh, äh, peaks selle üle mõtlema. ning teiseks äh, kontrollib ta ta Euroopa kohus ning struktuuriliste muutuste puhul peaks võib-olla paika panema äh, mõningaid tasandamisküsimusi, ehk siis eh, ma ütlen nüüd selgelt välja, ma ei arva sugugi, et oleks väga hea, kui eh, liikmes eh, Eurojusti finantseerimine tuleks ainult liikmesriikide poolt. see peaks, sest osalejad peaks sõltuma sest Euroopas peaks suutma kriitilise pilguga üle vaadata ka seda, kuidas õigusorganid töötavad ka liikmesriikides. teine küsimus on see, et Eurojust on agentuur, millel puudub statuut. teine küsimus, mis on funktsionaalse iseloomuga. siin ei eh, puuduta asi seda, et Eurojustil peab olema otsesed uurimisõigused koha peal, ei. tegu on põhimõtteliselt on vaja lihtsalt aru saada funktsionaalses plaanis, et on oluline, et liikmesriigid täidavad oma kohustusi ja nad on need kohustused ju vabatahtlikult enda peale võtnud. lugege deklaratsiooni kakskümmend seitse, mis äh, pärast Lissaboni lepet äh, mis Lissaboni leppega ühel ajal vastu võeti, Lissa-, nimelt liikmesriikide valitsused eh, eh, mis mainis eh, siis uurimistoimingute läbiviimiste konfidentsiaalsust. Te rääkisite kolmandast punktist juba väga pikalt, nii et mina ei hakka sellest pikalt rääkima, see puudutab siis hindamisküsimust. nimelt viimane lõige ka artiklist kakskümmend viis, see puudutab Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide eh, mm, kontrolliõiguste euroliidu tegevuse üle. ning eh, siin kerkib esile järgmine küsimus, eh, mis on väga oluline, Eurojust, nagu ma ütlesin, tegu ei ole selline institutsioon nagu kõik teised. vabandust, ütleb esimees, aga me peame kell kuus kolmkümmend lõpetama ja meil on veel sõnasoovijaid. kaks minutit veel ühesõnaga, see peaks koosnema kohtunikest, nii et ühesõnaga, võttes arvesse, et see Eurostis töötavad kohtunikud, võttes arvesse võimude lahusust, kuidas see oleks võimalik, et üks parlament seda kontrollib? ning teiseks, see sisejulgeoleku strateegia, millest on siin väga pikalt räägitud, siin tsiteeritakse kolmel korral Eurojusti. see näitab, kui oluliseks me seda peame, meil ei ole pikemalt aega sellel teemal peatuda, kuid ma tahaksin lõpetuseks öelda, tulla tagasi selle juurde, mida ütles mu sõber härra Monar, nimelt siin räägiti äh, halbadest mängijatest. Äh, Eurojust äh, kahe tuhande kümnenda aasta suurepärane raport tõi siis esile erinevaid raskuseid tuhat nelisada erinevat juhtumit. eurooplasi on mitusada miljonit, kas see Eh, kas tuhat nelisada juhtumit eh, tõesti suurendab, eh, nelja, tuhande neljasaja juhtumine uurimine tõesti parandab meie juht, meie julgeolekut, ma ei usu seda. teiseks, näiteks Vahemere Liit ei ole siiani suutnud ühtegi juhtumit Eurojustile saada, tõeline paradiis, Vahemere piirkond. nüüd neljandaks Eh, tundub, et keelustamise osas on eh, Luksemburg tõeline Chicago. Holland saadab eh, peaaegu sama palju juhtumeid kui Prantsuse Vabariik. ning üks on kas liiga suur või teine pole piisavalt suur, igatahes kuskil on probleem. ning viimane märkus, meil oleks vaja äh, võimalust väga selgelt äh, välja öelda, et Euroopa Liidu äh, usa-, usaldusväärsus ja tema äh, vabadusel varajanev ala, see, selle põhiküsimus on efektiivsus probleem ja seda probleemi saab kindlasti aidata parandada Euroopa Parlament. suur tänu teile teie mõtteavalduste eest. oleme nüüd valmis alustama arutelu. We have a final, I mean a common, a common, a common turn. nüüd sõna kõigile, kes soovivad sõna võtta ja siis annan sõna uuesti paneelile, kes äh, lõpetab äh, selle tänase pärastlõunase sessiooni. kõigepealt äh, proua Elna Tallen-Vine aitäh, äh, aitäh austatud kolleegidele, alustuseks sooviksin tänada Euroopa Parlamenti ja libekomisjoni äärmiselt huvitava pärastlõuna eest. pean seda oluliseks, et me, meie parlamendisaadikud omavahel siiski koguneksime ja kohtuksime, et meil oleks võimalus äh, arutada oluliste teemade üle. ma leian, et see on oluline Äh, piiriülese kuritegevusega võitlemine nõuab rahvusvahelist koostööd, äh, riiklik politsei, prokuratuur, neil peavad olema võimalused teha koostööd suuremate juurdluste puhul, mis puudutavad mitmeid riike. ja selles kontekstis on oluline rõhutada äh, äh seda, kui vajalik on siin saavutada tasakaal kuritegevuse ennetamise meetmete ning indiviidi õiguste kaitsmise vahel. Eurojust ja Euroopa justiitsvõrgustik on saanud üha olulisema rolli eh, püüdlustes parandada koostööd eh, kriminaalõiguse valdkonnas, mõned näited, eh, mille härra Williams meile tõi, leian, et need on äärmiselt olulised on oluline jätkata pingutusi Euroopa Liidus selleks, et edendada koostööd kriminaalõiguse valdkonnas, samal ajal peame me eh, selgeks tegema, millised on eh, siseriiklike ametivõimude vastutusalad ja mida saaks eh, rakendada tõhusamalt Euroopa Liidu tasandil. siin me tahame rõhutada seda keskset rolli, mis on valitsustevahelisel koostööl Eurojustiga. meie arvates on just äh, see tase, see, kust koostööd peab jätkama, koostöö arendamist peab jätkama. Euroopa prokuröri amet ei ole mingi parem vahend äh, lahendamaks koostööprobleemi sellistena, nagu nad hetkel on ja oluline on ka hinnata seda, millised on eelnevalt vastu võetud meetmete mõjud selleks, et äh, määratleda, kas nad on äh, proportsioonis oma eesmärgiga peaksime eh, jätkama vastuvõetud teel ning eh, tugevdama vastastikust usaldust eh, liikmesriikide vahel, kus alus koostööks on vastastikuse tunnustamise põhimõte, kus tunnustatakse otsuseid kriminaalasjades. see on suur ülesanne, millele peab andma veidi aega. ja selles kontekstis on oluline võtta arvesse ka Äh, seda, millised on liikmesriikide erinevad õigussüsteemid ning peab austama äh, fundamentaalseid kriminaalõiguse riiklikke põhimõtteid. ja sel põhjusel tahaksin veel kord rõhutada, kuivõrd oluline on äh, valitsustevaheline koostöö Eurojusti raames. ja siis homme tulen tagasi parlamentaarse järelevalve küsimuse juurde, mis puudutab nii Europoli kui Eurojusti aitäh, näen, et äh, siin on inimesi veel äh, kätt tõstnud, meenutan teile, kuivõrd äh, oluline on pidada kinni kõne eest, selleks et saaksime lõpetada sessiooni kell kuus kolmkümmend. härra Sonoglu Kreeka, Kreeka parlamendist. proua Sonoglu. Äh, minu jaoks on suur au täna siin olla eriti arvestades äh, seda kriisi, mida minu riik praegu üle elab. korruptsiooni on rohkem ja ärihuvid rohkem sekkuvad poliitikasse, kuritegevus on äh, laialdane ja kõik asjad, kõik need asjad on piiriülesed fenomenid näiteks äh, peaks äh, olema taristud, mis aitaks äh, rahvusparlamentidel uusi seadusi välja töötada ning samuti lihtsustama ka kohtuprotsessi erinevates liikmesriikides. küsimus on ju selles, millised on meie eesmärgid, millised on meie prioriteedid. meil oleks vaja läbimõeldud uurimusi ning toimivat mehhanismi, mis aitaks aru saada, kuidas erinevad õigusmenetlused erinevates liikmesriikides toimivad. mis võimaldaks välja selgitada, kas Euroopa määrused tõepoolest on jõudnud rakendusse liikmesriigi tasandil ning kas euro just eh, su-, eh, suudab eh, arvesse võtta erinevad öö, ähm, otsused, mis võetakse vastu rahvusparlamentide tasandil, näiteks see, mis puudutab öö, äh, alaealisi ja muud sarnast. ning mida öelda äh, kohtualuste kohta, kes on pärit kolmandatest riikidest, vabandust, et ma nii palju küsimusi esitasin, ma olen täis täiesti nõus sellega, mida ütles äh, härra Labelle ning ma sooviksin teada, kas äh, on kavatsus luua äh, ka kohtupretsedente? ning äh, kas euro just saab kunagi sellega tegelema hakata? Uh, some very short uh, comments and, and suur aitäh, paar lühidat kommentaari küsimust. härra Williams mainis Euroopa kaitseorderit, te ütlesite samuti, et see on revolutsiooniline samm edasi. parlament on väga selle poolt. kas te leiate, et pärast äh, põhinevalt sellel orderil peavad riiklikud ametivõimud tegema kiiremat, tõhusamat koostööd, kas sellel võiks olla mõju ka usalduse ehitamisele, mis võiks olla kasulik tulevikus ka muude juhtumite puhul? et teine küsimus, kui Eurojustil on pädevus äh, andmeid töödeldes tõstatasid andmekaitse küsimus ning ka demokraatliku järelevalve küsimus, mis läheb kaugemale lihtsalt tegevuse hindamisest, mõelge selle üle ja tahtsin küsimuse küsida ka selle viisakuse kohta, see, et äh, kas peaks tegelikult näpuga näitama süüdlastele, kas seda peaks tulevikus rohkem kasutama, aitäh! aitäh! ja nüüd Itaalia senatist härra Maritati Eh, aitäh, härra esimees. Eh, eh, räägin nagu telegraaf, aga teen kaks kommentaari kõigepealt. kõigepealt tulles tagasi selle juurde, mida ütles meie Kreeka kolleeg just, mis siis juhtub meie panustega, kas neid võetakse arvesse? kas on avanemas mingisugune diskursus äh, Äh, sest et äh, äh, see, muidu see meie kohalolek siin kriisi ajal, kõik meie reisimine, maksumaksja raha kulutamine, see on ju veidi problemaatiline. nii et mina tahan teada seda, et kas see, mida me siin ütleme, kas seda võetakse arvesse ja kui, siis kuidas. teiseks, meie kolleeg härra Mal-, Alfano mainis seda, Euroopa vajab Äh, mingisugust ajutist äh, komisjoni, mis tooks kokku pädevad liikmed, et rääkida piiriülesest kuritegust, mis äh, areneb, millel on tõsiseid mõjusid vabadusel, õigusel, turvaliselt põhineval alal. meil on see probleem, mis laieneb Euroopas, need olid vanasti Äh, riiklikud probleemid, nüüd on nendest saanud rahvusvahelised probleemid ja ja mida Euroopa teeb selleks, et võidelda selle rünnakuga inimeste vabadustele? teen nüüd lühidalt, me räägime siin Europolist ja Eurojustist, aga ei saa rääkida ühest ilma rääkimata teisest, sest äh, nad on ühe ühtse realiteedi kaks aspekti. me peame siin väljendama ennast selgelt kõik äh, oleme ajast kõvasti maha jäänud. aastaid äh, ei ole me, me äh, tegelenud sellega, mida Europol ja Eurojust võiksid teha. kuulsime selle kohta, mida tehtud on, kuidas kohtupretsedente luuakse, aga kuidas seda siis peaks tegema. kõigepealt me peame defineerima Euro, Eurojusti ülesanded on ju selline vastuolu, et meil on Eurojust, aga ühtegi kohtunikku seal ei ole, meil on äh, prokurörid, nelikümmend viis tükki neid, seal on kakssada inimest, kes teevad ma ei tea mida, mis on nende kvalifikatsioonid, nii et nende kohta ma ei saa midagi öelda ja siis meil on seal viisteist eksperti. ehk siis on meil organisatsioon, äh, mida tema esindaja kutsus väikseks, aga tõhusus, tõhusaks, mina natuke kahtlen selles tõhususes ma ei kahtle, et tõhusad oleksid inimesed, kes sealt töötavad või kes seda juhivad, aga ma kahtlen, et see struktuur on tõhus. üritan siin kõne eest kinni pidada ning äh, see ja kavatsen teha ka ettepaneku, sest muidu ei ole ju kõnelemisel üldse mõtet, peame tegutsema kiiresti ja äh, andma neile konkreetsed pädevused. Europolile, Eurojustile ei saa lihtsalt anda ülesandeks koordineerida, nad peavad olema kasulikud ka sealt edasi Eurojusti esindaja ütles, et äh, loodetavasti liikmesriigid pöörduvad meie poole üha rohkem, aga ei saa ju eeldada, et inimesed pöörduks organisatsiooni poole mingisuguse ennustuse põhjal, see organisatsioon peab olema kasulik, sellel on vaja andmebaasi, tal peab olema äh, võimalust äh, juurdlusi läbi viia, liikmesriigid peavad oma andmed edastama sellele andmebaasile, peab tegutsema Itaalia maffiavastase prokuröri teel andmebaas, mis on seotud riikliku andmebaasidega. ma saan aru, et ma olen kõneajast üle läinud, aga tahaksin rõhutada seda öö, äh, oma muret. Äh, me ei saa siin lihtsalt öö, äh, olla kohal, paar sõna öelda, aga me peame panustada kogu sellesse arengusse, sest muidu ei ole meie siia tulemisel üldse mingit mõtet. Mister ja nüüd Kreeka parlamendi nimel. härra Konstantinot Savara, suur tänu teile, esimees. kõigepealt sooviksin tänada meie külalisprofessorit. tema kommentaarid ja tema kriitika olid väga kõrgetasemelised. soovisin tunnistada ühtlasi et meil oleks vaja tõelist katarsist väga paljustel eh, Euroopa institutsioonides, et me saaks aru, millest nad räägivad ja mida tähendab iga äh, iga äh, see äh, termin, mida kasutatakse Euroopa erinevates abi, erinevates tegevusvahendites, mis kõlavad väga hästi, aga millest keegi ei tea, mida nad tähendavad. nüüd, mis puudutab Euroopa ühtset õigusruumi, siis mida see tegelikult tähendab? selge on see, et, et kohtupraktika loomisel on äh, pädevus liikmesriikidel. ning äh, selge on see, et ükskõik milline tegevus sellel ühtsel alal ei saa minna kaugemale äh, kohtueelsest tegevusest ning on oluline öelda ka seda, et äh, ühe ajahetkel äh, Euroopa kodanik, et ta saaks tegelikult olla Euroopa loomingu äh, keskel, peab tundma omal nahal Europoli ja Eurojusti tegevuse tulemusi praegusel hetkel õnnetuseks on väga palju selliseid äh, kuritegusid ja õigusrikkumisi, mida mainis ka meie äh, külalisi, külaline, äh, mis ei ole veel tähelepanu pälvinud selles valdkonnas ja nüüd, mis puudutab ka, mis puudutab mis puudutab avaliku elu tegelasi, tihtipeale äh, Eh, Europoli Eurost vaikivad eh, tõsisematest eh, rikkumistest. me peame tegema kõik selleks, et Eurojust ja Europol teevad oma tööd, nagu nad seda tegema peaks, et nad oleks asjalikuks abivahendiks meie ühtses õigusruumis, kuid selleks peaks me olema, me uskuma nende struktuuri, me peame uskuma sellesse, et nad on efektiivsed ning äh, kokkuvõttes äh, peab ju ütlema, et äh, nad on vastutavad kõigi Euroopa maksumaksjate, maksjate eest ning viimasena saab sõna sooviksin öelda ühtlasi ka seda, et siin Euroopa Parlamendis on oma efektiivse töö tegemise tingimuseks õige Äh, on äh, äh, õige ajakavast kinnipidamine ning meile öeldi, et pool seitse lõpeb tõlge ära ja me ei ole siin selleks, mitte selleks, et väitid, väita, et euro just Europol ei ole tähtsad, need on väga olulised küsimused. me võiks muidugi kõik väga pikalt sellel teemal rääkida, kuid me, me oleme siin tulnud rääkimaks väga konkreetsetest küsimustest nii et ma, ma annaks, paluks, annaksin nüüd sõna härra Koltšetale. Eh, ma teen tõeliselt lühidalt, eh, on kaks asja, mida ma tahaksin rõhutada Need on asjad, mis on välja tulnud äh, liikmesriikide parlamendide saadikute sõnavõttudest. Äh, kõigepealt Eurojusti roll. ma olen täiesti nõus sellega, et me peame lisboniseerima Eurojusti, aga samas ma arvan ka, et me peaksime lisboniseerima kogu äh, siseasjade ja justiitsküsimuse haldusaparaati praegusel hetkel on inimestel erinevad lähenemised äh, sellele valdkonnale ja äh, asjad sõltuvad suuresti liikmesriikide seisukohtadest, aga samas rahvusvaheline kuritegevus on ju piiriülene ja üleilmne. ja veel üks teine asi, nimelt Euroopa vahistamismäärus. Äh, see on midagi, Äh, vabandust, ütleb kõneleja, see on äh, siiski Euroopa ähm, juurdlusmäärus, on midagi, äh, mis võimaldab meil olla kursis sellega, mida teised teevad. Euroopa Liidu juurdlusmäärus Äh, võib nõukokku kavade kohaselt, millega ma tegelikult äh, nõus ei ole, äh, tuleneda ühest riigist, ühest riigist selle politseijaoskonnast, ehk siis politseiametnik väljastab selle määruse kohtu asemel ning see läheb teise riigi politseiametniku kätte seeläbi kaitsetakse, kaitstakse siis äh, kodanike õigusi ja äh, äh, juurdlus osalevate õigusi. Ähm, Eurojust võiks siinkohal rolli mängida selliste juurdluste hindamisel ja mina arvan, et see oleks väga kasulik. aga Eurojust ei saa oma juurdlusi algatada, me oleme kuulnud, et mõned riigid esitavad eh, andmeid ja teised jälle mitte. Eh, meie peame andma Eurojustile algatusõiguse selleks, et eh, kait-, et juurdlus order või määrus oleks midagi, mida saaks kasutada tulevases töös äh, praegusel hetkel on mõnedes liikmesriikides äh, vastuseis äh, äh, sellele mõttele. härra esimees, ma palun teil võimalikult kiiresti vastata nüüd küsimustele, et tõlgid ka võib-olla siia jääksid ja selle ära kiiresti tõlkida saaksid. suur aitäh, kõigepealt mainin andmekaitse küsimust, ma ei hakka üksikutele küsimustele vastama, aga üldiselt ütleksin seda, et tegelikult eh, Eurojustiga seoses ei peaks see muret põhjustama, sellepärast kõigepealt, et eh, info omanik on eh, esmajoones liikmesriik kas see on edastatud Europolile ja Eurojustile, igal juhul eh, selle teabe omanikuks on liikmesriik ja kontroll teabe üle on liikmesriigil ja kui seda kasutatakse, siis eh, kohtuasjades eh, ja selle üle teostab kontrolli liikmesriigi kohtusüsteem. ja teiseks tahaksin öelda, et andmemenetlusel on meil Eurojustis range kontroll ja Äh, kohtulik, äh, põhimõtteliselt on kontroll nende andmete üle Eurojustis. Äh, ma olen siin kuulnud seda kriitikat, mis Eurojusti aadressil on väljendatud, ma tahaksin öelda, et ma ei ole nõus paljuga sellest kriitikast, Eurojust ja te kindlasti eeldate, et ma seda ütlen, on olnud üsnagi edukas kümne aasta jooksul, mil ta on tegutsenud me anname kasulikku abi äh, uurijatele ja prokuröridele ja nad tulevad meie juurde tagasi, nii asjad lihtsalt on. Äh, ma olen nõus aga sellega, et see, mida me peaksime kohe tegema, on äh, õppima nendest juurdlustest, mis meil on olnud, me peaksime Eurojusti vaatlema tulevikus ekspertiisikeskusena, rohkem kui me seda varem olen teinud suur aitäh ja proua Veber! ma teen väga lühidalt kui me tahame tõesti vabadusel äh,, turvalisusel ja õigusel rajanud ela Euroopa Liidus, siis me peame tõesti mõtlema sellele, et tulevikus Eurojust peaks äh, olema rohkemad, kui ta praegu on äh,. kümme aastat tagasi Eurojust loodi ning äh, väga aeglaselt äh, ja liikmesriigid äh, ei usaldanud teda äh, väga, aga äh, nüüd on olukord paranenud, sest äh, Eurojust on praeguseks olnud edulugu meie jaoks äh,, aga nõukogus on valitsused need, kes on vastumeelselt selles osas, et anda Eurojustile rohkem pädevusi selleks, et Eurojust saaks oma tegevusega järgmisele tasemele jõuda. suur aitäh ja nüüd äh, professor Albai. ning üks äh, mõte, et mis puudutab karistussüsteemi, siis äh, oluline kõige suurem prioriteet on Euroopa Ülemkogult, kes ähm, tegus aluseks on artikkel kuuskümmend kaheksa ning äh, praegusel hetkel on Euroopa Ülemkogu see, kes äh, kõige olulisemaid otsuseid vastu võtab ning äh, leheküljel kuuskümmend Eurojusti raportis näitab meile, ähm, et nende entsefalogramm on üsnagi lame, ühesõnaga see nende tegevuse oma ja Eurojust on siiski suurepärane institutsioon, ta on Euroop-, õigusliku Euroopa süda ja Eurojust vajab teie abi, et väljendada oma suurt potentsiaali, mille äh, äh, äh, Lissaboni lepe neid talle või-, võimaldab ning aitäh ja ärgem unustagem, et homme juhatab meie tegevust ühel Eh, Lord Harry of Chiswick, eh, Harry of Chiswick eh, on meie homse istungi juhataja ja tahaksin, rõhutan, et te peate uuendama oma, oma nimesilte, millega parlament sisse saada, sest praegu antakse meile, meil siin nimekaarte välja ainult igapäevaste, igapäevaseks kasutamiseks, ühepäevaseks kasutamiseks, iga päev tuleb neid uuendada nii et eh, nüüd ma paluksin teid kõiki kokteili vastuvõtule, mis eh, toimub eh, Metsanini saalis Polaris Parki hoone osas teisel korrusel, aitäh! And thanks to interpreters.